Otwieramy nasze spotkanie. Przepraszam, że z opóźnieniem, ale czekamy na. alustame istungiga. me tegelikult öö, äh, äh, ei saanud täpselt alustada, aga me pidime siin mõningaid saadikuid veel ootama. tegelikult me peaksime ju raport, raporteid jagama selle järgi, eh, kuidas keegi tegelikult istungitel kohal käib ja praegu see ei saa olla ka põhjuseks see, et täna õhtul on jalgpall. teatis tõlkide kabiinist täna on meie protestiaktsioonide kolmekümne kuues päev, me protesteerime töötingimuste vastu. meie töötame selle istungi vältel, kuid me ei tööta minutitki eh, kauem kui ette nähtud aeg. esimees kahjuks äh, meie istungit puudutavad teie protestimeeldeavaldused. kahjuks asjad on kulgenud, nagu nad on kulgenud. esimees, tervitan südamest meie külalisi Euroopa Komisjoni Agri peadirektoraadist meie hulgas on siis täna komisjoni delegatsioon, kes tegeleb rahaliste vahendite ja finantshaldusega. juba aastaid kulgeb koostöö teie peadirektoraadiga väga hästi. mul on väga hea meel, et ka noortalunike esindaja ja nende huvide esindaja on täna meie hulgas me ootame juba teie esitlust, mille pealkiri on piisavalt muljetavaldav. see puudutab ühist põllumajanduspoliitikat ja vastavaid seadusandlikke akte pärast aastat kaks tuhat kakskümmend kuid tegelikult ma ei hakka siin pikka sissejuhatust tegema. ma leian, et võin jätta selle Agri peadirektoraadi hooleks. härra peadirektor, teil on sõna. ja siis te loomulikult võite otsustada, kas keegi teie kaastöötajad saab samuti sõna. Introduction, indeed the idea suur tänu sissejuhatuse eest. tõepoolest, täna pärastlõunase kohtumise mõte on selles, et kõigepealt äh, teeme sellise tehnilise ülevaate asjast ja ma loodan, et see sõna tehniline ei heiduta teid. me leiame, et oleks väga kasulik ja ka vajalik anda teile põhjalikke selgitusi kui me vaatame ÜPP ja pikaajalise eelarve raamistiku ettepanekuid, neid tutvustati juba maikuus, siis nendega seoses on olnud väga palju vääritimõistmist, valesti mõistetud arve ja meie tänase ettekande eesmärk ongi tuua selgust sellesse teemasse. ja kui vaja, siis vastan ka küsimustele ja annan veel täiendavaid selgitusi. nüüd siis ettekande juurde. täna hommikul te juba viitasite erinevatele komisjoni ettepanekutele. Need on kõik siis osa sellest seadusandlikust protsessist, teie kolleegid, kolleegid juba tutvustasid neid teile. aga meie üritame seda kõike siis finantsraam, finantsteemadega siduda, siduda ka eelarvega Need ettepanekud äh, saavad oma sisu ikkagi alles siis, kui me saame kindlalt öelda, milline saab olema ÜPP tulevik ja sellest hakkamegi kohe juttu tegema. alustuseks näete slaidil üldist pilti, see kujutab eelarvet aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. ÜPP eelarve kolmsada kuuskümmend viis miljardit eurot ma arvan, et selle arvu osas ei ole rohkem vaja midagi arutleda, loomulikult see kolmsada kuuskümmend viis miljardit tundub üüratult suur summa, eriti võrreldes sellega, mida olete varasemalt harjunud nägema. aga see tähendab iseenesest seda, et võrreldes sellega, mis meil täna on, on ikkagi ette nähtud viieprotsendiline kärbe. ja nüüd me peamegi vaatama, mis on siis see lähtealus või võrdlusalus, millega me mida võrdleme meie leidsime, et äh, kõige parem oleks äh, vaadata siis, äh, millised on need summad, mis on ette nähtud aastaks kaks tuhat kakskümmend. ükskõik, kas see kasusaaja või toetuse saaja on põllumajandustootja, ettevõte, nemad ilmselt võrdlevad kõiki neid uusi arvnäitajaid sellega, mida nad saavad aastal kaks tuhat kakskümmend ja mida nad siis tulevikus hakkaksid saama nii et nad siis vaatavadki, võrdlevad peamiselt kahte aastat, kaks tuhat kakskümmend ja siis sealt uues skeemis kaks tuhat kakskümmend üks. see on siis see, mida toetuse saajad ÜPP raames hakkavad võrdlema. ilmselgelt tuleb siit välja võtta need summad, mis äh, on ette nähtud Ühendkuningriigile, sest Ühendkuningriik enam järgmise eelarveraamistikus äh, ei osale et kui me vaatame aastast kaks tuhat kakskümmend, see neli miljardit eurot, mis on Ühendkuningriigile ette nähtud, seitsme aasta jooksul on see kakskümmend koma seitse miljardit, kakskümmend seitse koma seitse miljardit tegelikult. et see läheb siit võrdlusalusest nüüd välja, kuna tulevikus ei ole meil enam tarvis ÜPP eraldisi Ühendkuningriigi jaoks ette näha ja nüüd, kui üksikasjalikumalt sellesse süveneda, on meil siin see EAGF-i esimene sammas. siin näete väga väikest vähenemist, miinus üks protsenti Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi alt. nii põhimõtteliselt on olukord samaks jäänud, stabiilseks jäänud, sama summa. EAFRD ehk Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi osas on nähtud ette vähenemine viisteist protsenti ja üritan kohe ka selgitada, kuidas see reaalsuses välja hakkab nägema ja mida see ÜPP poliitika raames siis endast kujutab teise samba jaoks nüüd kümme miljardit horisont kaks tuhat kahekümnest. Te teate, et nüüd esimest korda on meil ette nähtud rahaeraldised ka Horisont kaks tuhat kakskümmend all, nii et see on jah, väljaspool ÜPP eelarvet viis miljardit eurot ja see on sihtotstarbeliselt nähtud ette innovatsiooni ja teadustegevuseks põllumajandusvaldkonnas. võin öelda, et see on seni olnud edukas programm, seda tehakse tehakse kõik seda koostöös vastava peadirektoraadiga seda kõike algab põllumaa, haldab põllumajanduse peadirektoraat. tegemist on väga paljulubava projektiga, see on osutunud väga edukaks ja komisjon ilmselt pakub välja selle programmi summade suurendamise, seda kuni kümme miljardit eurot. ja nüüd vaadake, kuidas need arvud jagunevad. esimese samba all on siis see kakssada kaheksakümmend kuus miljardit. siin näete esimese samba all väikest tõusu ja seda erinevatel põhjustel. esiteks tuleb arvesse võtta Äh, tuleb võtta puuvilja, köögiviljaturu eripära, lisaks äh, konvergentsi või lähenemisega seonduv. see tähendab seda, et need liikmesriigid, kes jäävad madalamale üheksakümne protsendi määrast hektari kohta, on järgmise perioodi jooksul, neid, nende positsiooni tõstetakse. EAFRD osas on seitsekümmend kaheksa koma kaheksa miljardit siin ekraanil ja siis saamegi kokku selle kogusumma ma unustasin alguses seda küll mainida, aga praegu ütlen selle ära, et kõik need arvud on siis eh, nii-öelda hetkeseisu arvud seda on väga oluline ära märkida, sest et eh, siin on sellega seoses juba segadust olnud. ehk et eh, me räägime siis sellistest arvudest praegu, kus me paneme äh, hinnatasemel, lähtudes sellest ettepaneku aastast, nii et need siis äh, tuginevad aastale kaks tuhat kaheksateist. Neid ei ole kohandatud vastavalt majandusolukorra muutumisele tulevikus. nii et need on need jooksevarvud, jooksev näitaja, need on need arvud, mida praegu tootjatele makstakse aga kui me nüüd kaheprotsendilist muutust näeme ette, siis kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse ehk et ettepaneku viimaseks aastaks näeme juba hoopis teist arvu lõpuks. et see ei ole muidugi mitte midagi uut, sest seitse, seitse aastat tagasi oli olukord täpselt sama, aga siin tuleb arvesse võtta jah seda, et majandusolukord kindlasti muutub ja nüüd väike tehniline märkus esimene sammas esimest sammast ei rahastata mitte ainult äh, pikaajalisest eelarveraamistikust, vaid äh, seal selle esimese samba all on veel teatud tulud ette nähtud. Need jäävad äh, sinna poliitika valdkonna raamistikku ja minevikust võin tuua sellise näite ilmselt mäletate, meil oli nõndanimetatud lisamaks või superlevi piimandussektoris. see seisnes selles, et tootjad pidid maksma trahvisumma, kui nad tootsid rohkem, kui neile oli ette nähtud vastavalt kvootidele. ja nüüd see lisamaks, kui see koguti kokku, pandi uuesti ÜPP eelarvesse ja tänasel päeval on vast selliseks tuluallikaks raamatupidamise arvestuse kontrollimine ja heakskiitmine. kui liikmesriigid ei pea kinni süsteemi reeglitest, siis nad peavad maksma nõndanimetatud finantskorrektsioone ja need rahalised summad tulevad ka samasse sektorisse. ja muide, viimastel aastatel on see aidanud meil rahastada kriisiolukordi, tegeleda nendega teistes piirkondades, me oleme seal need kulud saanud kenasti kaetud ja veel selline tuluallikas, kui me võtame näiteks need arvnäitajad praegu, äh, mis meil on kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend ja, ja järgmiseks perioodiks ette nähtud, siis me näeme, et need tuluallikad tegelikult tulevikus vähenevad. praegu on need summad palju suuremad, esiteks sellepärast, et ähm, meil on olnud see raamatupidamise arvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlus väga tõhusalt, me teadsime juba varasemalt, et me saame sel moel liikmesriikidelt raha. aga teine põhjus selleks suureks erinevuseks on, et meil on see uus äh, reguleerimismudel, mida kolleegid hommikul ka tutvustasid, uus rakendamismudel, me leiame, et selle uue rakendamismudeli kohaselt saavad äh, finantskorrektsioonid liikmesriikidele olema palju väiksemad nii et see on selline otsene tõlgendus äh, komisjoni poolt öeldule, et see uus poliitika saab olema lihtsam. ja see on üks tõend selle kohta, et see tõepoolest saab olema lihtsam. see tähendab seda, et liikmesriikidel ei ole enam nii keeruline seda poliitikat oma riikides üle võtta. ja samas tähendab see ka seda, et me saame vähem raha põllumajanduseelarvesse selles mõttes tagasi ja nüüd, mis puudutab kärpeid. vaatame detailsemalt ka seda erinevates sektorites. see üldine vähenemine on otsetoetuste puhul miinus kolm koma, on kolm koma üheksa protsenti, nii et see on see vähenemise määr, kolm koma üheksa protsenti, see käib ka veinisektori kohta, aga ei käi puu- ja köögiviljasektori kohta. seda sel lihtsal põhjusel, et puu- ja köögiviljasektoris kulutused tuginevad turustatud toodangu väärtusel. mida see tähendab? see tähendab seda, et meil on selline protsendimäär, mis muidugi muutub ja suureneb, sest turustatud toodangu väärtus aastate jooksul ju tõuseb. ja me ei ole pakkunud välja selle lähenemise muutmist. see tähendab seda, et tavapäraselt on puu- ja köögiviljasektoris näha ette teatav suurenemine siis oli õliõli äh, humalaos, äh, humalaosas vähenemine, mesinduses äh, komisjon tegi ettepaneku loomulikult eelarvet suurendada. jah, üldine lähenemine näeb ette kärbet, aga mesinduse valdkonnas poliitilistel põhjustel, komisjon ilmselt ka juba selgitas seda, on ette nähtud suurenemine siin on veel teisi teemasid, mis on tähtsad, kas või need koolitoidukavad. koolitoidukavades pole me protsendimäära vähenemist ette näinud koolitoidukavade puhul oleme lihtsalt pak-, äh, oleme lihtsalt näinud ette selle, et Ühendkuningriigi osa jääb siit välja. see põhimõtteliselt tähendab ülejäänud liikmesriikide jaoks stabiilsus selles äh, koolikavade rahastamises. lisaks äh, Posei puhul on ette nähtud vähenemine kolm koma üheksa protsenti ja reklaami puhul ka kolm koma üheksa protsenti. ja nüüd äh, kriisireservi juurde. Te teate, et äh, meil on praegu kehtiv süsteem, tuginedes eelmisele MFF-ile, mille kohaselt luuakse kriisiolukordade jaoks reserv, vähendades sel moel siis otsetoetusi kõikidele põllumajandustootjatele. ja kui kasutatakse raha kriisireservidest, siis nii on. kui kriisireservi raha ei kasutata, siis makstakse see täpselt samadele põllumajandustootjatele tagasi, kes selle enne reservi maksid. see on väga keerukas ettevõtmine kõik need põllumajandustootjad, kes saavad vähem kui kaks tuhat eurot, äh, on saanud erandi sellest ettevõtmisest ja see on praktikas liikmesriikide jaoks kujunenud ääretult keerukaks leida need põllumajandustootjad kaks korda, kõigepealt selleks, et neil see raha kätte saada ja teiseks siis vajadusel see kriisireservi fondist tagasi maksta. sageli oli tegemist väga väikeste summadega, otsetoetuste vähenemine võis olla seal kuskil üks protsenti, nii et kujutage ette väiketootja puhul, et ta saab viis tuhat eurot, jutt käib siis viiekümnest eurost, sellest kogusummast viis tuhat eurot see kõik oli ääretult keeruline. seekord me pakume välja väga lihtsa mehhanismi. nimelt me hoiame seda raha alles ja eelmisest aastast kanname seda järgmisesse aasta, eelmise aasta raha kanname järgmisesse aastasse üle, see läheb eelarvesse. kui kriisireservi raha kasutatakse, siis see on kasutatud, kui seda reservi raha ei kasutata, siis see lihtsalt kandub üle järgmisesse aastasse, aga tootjatele seda tagasi ei maksta. kui me vaatame tagasi viimase viie aasta peale, siis te teate, et me kriisiolukorra reservi pole seni pidanud kasutama, alati on leidunud mingi muu lahendus ja me loodame, et selline lähenemine muudab elu kergemaks kõigi jaoks. see uus kriisireserv on muide ka hõlpsamini ligipääsetav. kriisiolukorras on võimalik seda reservi väga tõhusalt kiiresti hakata kasutama. ja nüüd tulles uuesti tagasi otsetoetuste juurde, niisiis see vähenemine kolm koma üheksa protsenti. loomulikult on meil liikmesriike, kes saavad kasu lähenemisest. me pakume välja, et nende konvergentsi liikmesriikide puhul me järgmise kuue aasta puhul kuni selle perioodi lõpuni suurendame väljamakstavaid summasid lisaks on pikaajalises eelarveraamistikus veel mitu olulist elementi, mis väärivad märkimist nimelt on ette nähtud paindlikkus sammaste vahel ja seda mõlemas suunas. ja lisaks, nagu te sektoritepõhises ettepanekus juba nägite, on nüüd pakutud välja võimalus esimese samba sees pakkuda välja spetsiaalseid programme põllumajandussektorile nii, hetkeks heidame nüüd pilgu diagrammile teie ees mida see näitab? võib-olla olete sellega juba tutvunud, see annab teile ülevaate otsetoetuste kohta hektari kohta liikmesriigiti. ja nüüd äh, ma loodan, et kahe liikmesriigi näitel saan teile selgitada seda uut ettepanekut. üks liikmesriik võiks olla Malta, see kõige vasakpoolsem tulp. see sinine joon siin näitab, äh, mida Malta praegu hektari kohta saab Äh, lillatooni joon näitab, mida siis vähenemisena välja pakutakse, see on siis ju kolm koma üheksa protsenti vähenemine. ja oranž joon näitab seda lõpptulemust. Malta on selline riik, mis ei käi sinna konverent-, konvergentsi riikide alla, ehk et Malta puhul on siis lihtsalt kolme koma üheksa protsendine otsetoetuste vähenemine. ja kui me läheme siin diagrammis paremale poole, siis vaatame Eestit Eesti on kõige parempoolsem, näete sinist tulpa, see on siis see, mida Eesti keskmiselt praegu saab. lilla joon on nii, nagu Malta puhul me ette nägime, toimub see vähenemine kolm koma üheksa protsenti, sest me vähendame kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki kolme koma üheksa protsendi võrra, aga Eesti on riik, mis jääb allapoole seda üheksakümne protsendilist keskmist näitajat ja sellepärast pakkusimegi välja tõsta Eesti positsiooni selle uue ettepaneku raames järgmisel kuuel aastal. ja ma räägin kuuest aastast, sest finantsraamistik küll on ette nähtud seitsmeks aastaks, aga te ju teate, et uue finantsraamistiku esimene aasta on tegelikult eelmise perioodi viimane aasta, kuna põllumajandustootjad saavad ju oma summad kätte üks aasta hiljem, ehk siis sellest eelmisest eelarvest uue eelarveperioodi esimesel aastal nii et sellepärast me räägime siin kuuest aastast. miks ma siin nüüd pikemalt praegu peatun? Te ilmselt mäletate viimasest korrast, et tegemist on olnud väga vastuolulise teemaga, kõik see, mis puudutab seda konvergentsi lähenemist. me ju pakkusime välja, et me hakkame rahastama konvergentsi nende vasak poolsete riikide poolt. ehk et need riigid, kes jäävad oluliselt kaugemale sellest keskmisest, et nende puhul me võtame seda uut lähenemist arvesse, ma saan aru, et see päädis väga keerulise poliitilise aruteluga, te kõik osalesite seal, ja seekord me pakumegi nüüd välja selle, et kõik, ka need, kes saavad konvergentsist kasu, et me tahame kõikide nende koormat vähendada ja nüüd äh, teine sammas. ma seda arvu juba mainisin, see arv on seitsekümmend kaheksa miljardit. seitsekümmend kaheksa miljardit jätab mulje, et siin on toiminud, toim-, toimunud kärbe. aga tegelikult ei ole midagi kärbetud, nimelt maaelu arengu vallas me pakume välja uuesti hakata tasakaalustama seda, mis meie meelest ei ole hetkel jätkusuutlik seda selleks, et rahastada maaelu arengupoliitikat. jah, siin on olnud kriisiolukordi, on ka teisi põhjuseid, mõnedel liikmesriikidel isegi oli ette nähtud üheksakümne viie protsendiline Euroopa Liidu poolt rahastamine, aga kui olukord normaliseerub, siis on tegelikult mõistlik minna üle normaalsele kohustuste jagunemisele liikmesriikide vahel ja just sel põhjusel me leiame, et äh, selle ettepanekuga peaks olema võimalik säilitada see vastav kogu toetuse tase sektoris. ehk toetuse saajad lõppkokkuvõttes peaksid samas suurusjärgus äh, kätte saama, aga siin toimub teatav kohustuste jagunemine, ümberjagunemine, et kui palju liikmesriigid peavad kaasrahastama ja kui palju rahastab Euroopa Liit siinkohal teise samba juures on oluline ära märkida ka seda, et siin on võimalik üle kanda toimub ja siin on võimalik äh, viia läbi ülekandeid erinevate sammaste vahel. kui me vaatame, mida on võimalik esimesest sambast teise sambasse üle kanda, siis väga oluline on ära märkida seda, et need ei käi kaasfinantseerimise alla, need on sajaprotsendiliselt Euroopa Liidu poolt rahastatud, kui liikmesriik selle otsuse teeb siin on sama loogika nagu esimese samba juures, ka seal ei ole kaasrahastamist. nii et me lihtsalt selle lähenemise kanname siia nüüd üle. see kandub üle siis teisele sambale ja siin ei tohiks siis olla mingit kaasfinantseerimist. ma tehniliste selgitustega siinkohal lõpetan ma saan aru, et see on veidi keeruline, seda on raske mõista aga samas on oluline, et kõik faktid oleksid selged. kindlasti saab siin olema tuline arutelu ÜPP tulevase eelarve üle. seega samal ajal on hästi oluline, et need põhifaktid oleksid selgesti mõistetavad. olen nõus komisjoniga, et et äh, meil on väga keeruline mm, kogemus minevikust olemas, uued väljakutsed tulevikus ootamas, kõik Brexitiga seonduv, mida tuleb arvesse võtta ja nüüd tuleb siis mingi ettepanek välja käia, lisaks on meil viieprotsendiline äh, vähenemine veel siin välja pakutud. aga teisest küljest me muidugi saame aru, et siin on liikmesriike ja erinevaid seisukohti äh, nende kärbete osas ja minu poolt praegu kõik, aitäh! bardzo dziękujemy. Chciałby się, żeby wzrastało, a nie... me täname teid südamest. loomulikult soovime alati kasvu ega mitte mingeid kärpeid. kuid nüüd hakkavad äh, saadikute sõnavõtud ja küsimused. kolleeg Castro, palun aitäh, härra esimees. Äh, ma väga tahtsin äh, kuulda äh, kõnelejatel olid ära tuua analüüsid, uuringud oma ettekandes ja see andis meile erinevat aimu selle kohta, millised saavad olema need ÜPP kärped. mul on paar küsimust. miks te valisite aastaks, referentsaastaks aasta kaks tuhat kakskümmend? kui te oleksite valinud keskmise aastate kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kakskümmend vahel, siis oleks see kärbe teistsugune. sest et äh, nagu kõik teavad, siis äh, ÜPP eelarves on ette nähtud vähenemine, nii et äh, kui me võrdleme siia ÜPP rahastamist kasutades viimast aastat, siis see muudab välja pakutud kärpe ilmselt väiksemaks. teiseks, kas äh, need väärtused peavad äh, äh, silmas äh, püsivaid eurohindu või muutuvaid eurohindu, sest et see samuti muudab üleüldist raamistikku üsna palju. ja lõpetuseks, viimase ÜPP küsimuses on meie eksperdid öelnud, et mingisuguseid tagasimakseid äh, liikmesriikidele ei toimu, sest et uus edastamise mudel selle riski kaotab. aga kui liikmesriik esitab sellise riikliku strateegilise kava, mis ei liigu üldse eeldatud suunas, siis kas sellele liikmesriigile järgneb ka mingisuguseid rahalisi tagajärgi? aitäh. aitäh, härra Buda, palun. aitäh, härra esimees paar äh, märkust teie sõnavõtu kohta ja ka paar küsimust. me saame aru, millised need eelarvelised piirangud olema peavad. Äh, kui me valime selle lae versiooni, siis meil on kaks miljonit hektarit, mis äh, jäävad väljapoole igasuguse makse saamisest. me, mul oleks vaja veidi selgitusi sellel küsimusel, mis juhtub nende suurte taludega me peame jah, toetama VKE-sid, väikseid talusid, aga peame siiski silmas pidama ka seda, kuidas aidata suuremaid äh, põllumajandustootjaid, kes hetkel jäävad sellest mängust väljapoole. mida see lagi tähendab, see kuuskümmend tuhat eurot äh, talu kohta, mis selle rahaga saab, kas see raha jääb äh, riigi katesse, kas see jaotatakse väikestele taludele või see läheb e Euroopa eelarvesse? ja veel üks küsimus, mis puudutab kriisireservi härra direktor, me kõik teame, et Rumeenia on üks vähestest riikidest, kes ei ole saanud sellest kriisireservist kasu, sest et eh, siin on mingid eh, äärmiselt keerulised eh, tehnilised küsimused. mõned on rohkem kui kaks tuhat eurot, mõned on vähem. tahaksin teada, kas oleks mingit võimalust meil ka saada kriisireservist mingisugust rahastust. ja nüüd otsemaksed teie, äh, kui te seda eelarvet koostasite, keskendusite aastale kaks tuhat kuusteist. Rumeenia pindala äh, vähenes äh, üheksa koma seitsmelt miljonilt hektarilt. referentsarvu tõttu oleme me nüüd üheksa koma kaks neli miljonit hektarit. miks te vähendasite seda pindala, mida te referentsis kasutatakse, kasutatakse? proua Petir, palun. aitäh. kui me räägime Euroopa Liidust, siis me räägime tavaliselt alati eelarvest, rahast. aga asi ei seisne mitte ainult rahas, me peaksime tegelikult arutama meie ühisväärtusi. ja seepärast tahaksin küsida, milline on see poliitiline sõnum kui me eraldame põllumajandusele vähem rahalisi vahendeid, kõigepealt on ju asi selles, et me peame oma maapiirkondi, oma külasid kaitsma ja põllumajandustooteid tootma. teisalt me saeme aga seda oksa, millel istume, me vajame seda raha, seda vajavad eeskätt noortalunikud. Äh, milliseid äh, äh, variante on meil neile midagi pakkuda? minu arvates teie sõnum on täiesti valesuunaline. ja mis puudutab Horvaatiat kuuskümmend protsenti meie saadavatest põllumajanduseralditest läheb Äh, maaelu edendamiseks. see on oluline põllumajanduspiirkondade äh, arengu jaoks. mis puudutab sambaid, siis esimese samba puhul on ju nii, et äh, Horvaatia saab neid vahendeid kasutada aga alles alates kaks tuhat kakskümmend. kui me räägime aga otsemaksetest ja kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvest, mis saab olema väiksem, siis kas on see võimalik, et Horvaatia saab olema ainus riik, kes põllumajandustoetusi üldse saama ei hakka otsetoetuste kujul? suur aitäh! aitäh, härra esimees. aitäh <clears throat> informatsiooni eest, aitäh komisjonile ka. kõigepealt küsiksin teie käest järgnevat. mida arvate teie parlamendi otsusest, mis nõuab, et liikmesriigid suurendaksid oma panust ühe koma kolme protsendini? ja et ÜPP ja ühtekuuluvusfonde ei tohiks vähendada nüüd äh, meenutades seda, et äh, härra Juncker on meile rääkinud peamiselt seda, et komisjon ei nõustu kunagi eelarve vähendamisega, siis nüüd me tegelikult näeme, et selline asi tegelikult siiski juhtunud on ja komisjon on välja andnud väiksema eelarve. teame ka, et äh, kui uued liikmesriigid Euroopa Liiduga aastal kaks tuhat neli liitusid, siis lubati neile, et äh, täielik konvergents saab valmis aastaks kaks tuhat kolmteist. nüüd näeme me aga seda, et äh, aastal kaks tuhat kakskümmend seitse äh, jõuab see konvergents ainult umbes kaheksakümne protsendini. kuidas te selgitate sellist kõrvalekallet? ja lõpetuseks äh, mahetootmise kohta. kliendid äh, tahaksid saada rohkem sellist tüüpi tooteid, aga äh, kuna nüüd väheneb teise samba rahastamine, siis see tähendab ka ju seda, et mahetootmine väheneb. Нека да следваме парите и да сравним, примерно, аз съм от България, да сравним България и Гърция. Когато имаме раз... Aitäh, härra esimees, võrdleme nüüd Bulgaariat ja Kreekat. esimese ja teise samba erinevused Kreekas ja Bulgaarias. siit saab väga selgeks, et võimatu on saavutada tavapäraseid konkurentsitingimusi ühisturul. praktikal see Kreekas saavad äh, põllumajandustootjad paremaid äh, toetusi ja töölised seetõttu lähevad Bulgaariast Kreekasse tööle. Nad töötavad seal kümme-viisteist aastat ilma igasuguseste lepinguteta, nende tervis muudkui halveneb, kui neil on vaja tervishoiuteenuseid saada, siis nad pöörduvad tagasi Bulgaariasse, aga nad ei ole eh, saanud eh, seal mingisugust sotsiaal- või tervishoiukindlustust eh, ajal, kui nad töötasid Kreekas Ähm, me kõik teame Pariisis saavutatud kokkulepet, me peame töötama kõrgete standarditega nii Bulgaarias kui Kreekas. impordime me põllumajanduses kasutatavat tehnoloogiat nii Bulgaarias kui Kreekas äh, toetatakse vaesemaid piirkondi kuid Bulgaarias on äh, võimatu leida nendes piirkondades töötajaid, sest et Kreekas saavad nad paremat palka. me ei räägi siin võrdsetest otsemaksetest, me räägime ainult äh, konvergentsist, aga isegi see on äh, veel päris kaugel asetsev eesmärk ja mõningates regioonides äh, investeeritakse infrastruktuuri, aga seal ei ole enam inimesi selle, seda in-, infrastruktuuri kasutamas. siis me liigutame raha ühest poliitikast teise, üritades uusi probleemi, lahendada neid uusi probleeme, mille me oleme tekitanud. komisjonis teate te väga hästi, et on tõsiseid erinevusi otsemaksete vahel Kreekas ja Bulgaarias ja sellele peaks tõesti tähelepanu pöörama. ja tõsine küsimus on ka rahastuse üleüldine vähenemine. sest et on nii palju standardeid, mis puudutavad looma heaolu ja nii edasi. raha on aga üha vähem, kuidas liikmesriigid kõige sellega hakkama saavad? suur aitäh! härra Vaits, palun. tänan, mul on väga lühike küsimus. Te kirjeldate eelarvekärpeid ja ma juba varem olen nimetanud seda, et inflatsiooni kordaja jäetakse seejuures kõrvale. samas kasvavad tootmiskulud ja see toob kaasa ka toodete hinna kõrgenemise. kuid Euroopa Liidu eelarvelised vahendid ei tulene ju mitte ainult liikmesriikide sissemaksetest, mis lähtuvad eh, SKT-st, vaid ka maksetest ja see tule, tõusevad ka tollid, tõusevad äh, maksud, mida me maksame. andke andeks, tõde seisneb selles, et iga põllumajandustootja, kes on vähegi võimeline arvutama, mõistab, et teda lollitatakse. tegelikkuses hakkavad nad saama viisteist kuni kakskümmend protsenti rahalisi vahendeid ma saan aru, et niisugune eelarvestamise viis on tava, kuid miks te arvate, et seda saab lõputult inimesi tele maha müüa ja neid lollitada? proua Aguilera, palun. aitäh ma ei kuulnud teie kõne algust, kuid mul on siiski mõned küsimused, millest nii mõnigi juba esitati poliitilist motivatsiooni, mille ka, on selle dokumendi aluseks, mõistan ma küll, kuid me peaksime äh, vaatama, milles seisnevad tõukefondide määruse sätted. ja siit on nii mõndagi välja jäetud. kas ei teki siis ometi probleem, Eh, selle uute, uue määruse jõustamisega, siin ei tehta mingit vahet erinevate Euroopa Liidu piirkondade vahel. kui eh, struktuurifondide või tõukefondide määruses on kirjas üks, aga samas see uus dokument ei näe äh, seda äh, sugugi ja äh, käsitleb kõike kui Euroopa Liidu ühtset territooriumi ma saan aru, et on olemas strateegiakavad, aga mida see siis tähendaks, kui me eh, põllumajanduse toetusfondi eh, jäetaks eh, tõukefondidest üldse välja, see tekitab tõsist muret ja ka kogu tervikpilt, kogu tervikpilt läheb kaotsi, tervikülevaadet me ei saa ja olukord on üsna keeruline ja seda fondi on väga raske õigustada, on väga raske õigustada selle fondi eesmärke. aitäh, härra juhataja, mul on väga lihtne küsimus. kolleegid juba nimetasid seda probleemi. tegemist on POSEI äh, fondi kärbetega. tegelikult on fondiga, mis on äh, põllumajandustootjate jaoks erakordselt oluline. ma olen seda mõistnud äh, nii äh, härra Junckeri kui komisjoni esindaja sõnavõttudest, et selles valdkondades kärpeid ei tule, kas tõesti äh,? suur aitäh, härra volinik äh,, ma jätkan sealt, kus eelmisel perioodil lõpetasite. poolteist nädalat tagasi kinnitas meile põllumajandusvolinik, et Posei fondi kärpeid ei tule iseäranis pärast seda, mida ütles härra Juncker, kuid ma tahaksin viidata sellele, et me peame tegelikult selle fondi tegevusele andma objektiivse hinnangu. asi ei ole mitte ainult kärbete analüüsimises vaid objektiivse olukorra hindamises selleks, et objektiivse ta-, info põhjal anda ka hinnang inflatsiooni mõjule. komisjon käsitleb seda kuue protsendi ulatuses. esimese samba puhul näidatakse meile üht pilti, näidatakse jaotust liikmesriikide kaupa ja võiks nagu teha järelduse, komisjoni projektiga pole mitte mingeid probleeme, kui asi puudutab konvergentsi. ma siiski tahaksin teada, kas teil plaan B on ka ikka välja töötatud või? kui te ÜPP-d ümber vaatate, siis millised on teise samba rahastamise variandid? Äh, ma ei tahaks olla optimistlik, et tegemist on kärbetega, mida tegelikult pole. kuid andke andeks, komisjon siiski on kärped ette näinud. ja see kärbib minu koduriigi ja äh, minu kodupiirkonna võimalusi. kas siis pole tõesti mingeid võimalusi nende vahendite, muuhulgas posei vahendite suurendamiseks ja ma saan aru, et äh, teist sambast on vaja maaelu arengu edendamiseks, aga on ka teisi võimalusi rahalist vahendeid jätkata ja nüüd kolleeg Flanagan, palun. suur aitäh, on selline ütlus, et kui äh, midagi kogu aeg korrata, siis äh, lõppkokkuvõttes hakatakse seda käsitlema, nagu see oleks tõde. Teie väidate, et eelarveauk on sellepärast, et tuleb Brexit oleks jah tõesti tekkinud eelarveauk Brexiti tõttu, kui me ei oleks hakanud äh, laiendama valdkondi, kus me seda kulutusi kavandasime, näiteks julgeolek ja kaitse ja nendes äh, arvude järgi, mis mulle kättesaadavaks said, on, on selge, et on tegelikult äh, suurem summa, mida saab kulutada. tegelik, mitte mingid reaalarvud, vaid et tegelik summa on suurem nüüd me ja mitte seda me kulutame võitlemise, mitte aga põllumajanduse peale. nii et äh, realiteet on see, et äh, Brexit oleks tekitanud eelarveaugu, kui me poleks teinud äh, neid ettepanekuid suurendada raha, mis tuleb teistest valdkondadest, nii et see eelarveauk, see ei eksisteeri mitte Brexiti tõttu, vaid sellepärast, et me oleme laienenud teistesse valdkondadesse ja kui me sinna valdkondadesse ei oleks äh, laienenud, vaid oleksime keskendunud nendele valdkondadele, mis meil on praegu, siis me poleks pidanud neid kärpeid läbi viima, nii et ma arvan, et see tuleks selgelt välja öelda. ja riigist, kes tuleb, inimesena, kes tuleb neutraalsest riigist, enne kui ma sellest MFF-ist kuulsin, oleksin ma tegelikult isegi toetanud seda, et meie panus suureneb ühe koma kolme protsendini. aga siin on väike probleem, ei panustata toitu suppi, millel on selliseid koostisosasid ka, mida mitte mingil juhul sa muidu ei sööks. ja seda meil Iirimaal palutatakse, palutakse teha, meil on palutud suurendada seda ühe koma kolme protsendini ja siis võib-olla täiesti võimalikult läheb osa sellest rahast ka põllumajandusele, aga on ka täiesti võimalik, et kõik see läheb kaitse- ja julgeolekupoliitikale, nii et minu seisukoht on selline, me ei peaks suurendama oma rahastust ja teie olete meile rääkinud ja see uus ettepanek äh, võimaldab meil kaasrahastada ja panna raha põllumajandusse, meil endal sinna raha panna. iirlasena, kellelegi, inimesena, kes toetab äh, talunikke, siis äh, selle asemel, et me panustaksime veel rohkem raha äh, et panustada suppi, mille koostisosasid me ei tea, siis me jätame selle raha parem endale ja anname selle oma talunikele, kas nad on siis esialgu Iirimaalt pärit, kas nad on tulnud Poolast või kust iganes, et jätame raha koha peale, sest et see, mida teie hetkel välja pakute, meil ei ole mingit garantiid, et see lisaraha, mille me edastame MFF-i, et seda ei kasutata selleks, et panna kuul kellelegi pähe. mina tahan panna toitu inimeste suu-, kõhtudesse. Według tego, co pan mówi, to my uwierzymy e, w to, co pan tutaj ciągle, nam ciągle powtarza. To dopiero będzie problem. Pan poseł Andriuch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 Need on need probleemid, millega tuleb Euroopa Liidul tervikuna võidelda. meil on nüüd siis üks koma kolm protsenti, kuid meil on tegemist ka uute suurte väljakutsetega ja siis räägitakse, et liikmesriigid peaksid need kulutused enda kanda võtma. ma ei saa aru, miks me langetame otsuseid olukorras äh, Eh, kus me kanname need eh, liikmesriikide kanda, me oleme maha maganud suure ulatusliku ajaloolise võimaluse öö, eh, oma öö, eelarvet hallata. Te muudkui tutvustate siin numbreid, aga probleem on ju selles, et otsemaksed aina vähenevad. meil ei ole vaja tutvuda vahearuandega, et saada aru sellest, milline on tegelik olukord. aga põllumajandus tervikuna seisab ju samuti uute väljakutsete ees. tegemist on mitmesugused territoriaalsed küsimused, kogu sektori edasine toimimine on küsimärgi all, mida te siin. Donc, euh, des fonds structurels, c'est une question importante. Pourquoi aujourd'hui vous diminuez le POSEI alors que rien ne... mida, miks te olete vähendanud eh, nii põllumajandustoetusfondi, eh, struktuurifonde, eh, miks te olete jäänud, jätnud tähelepanuta kõige äärepoolsemad piirkonnad? Nend-, nad on kõik ära teeninud jätkamise ja tähelepanu aga ei. Te seate meid siin sündinud tõsiasjade ette ja see, mis puudutab põllumajandust, siis meie peame lihtsalt nõudma seda, mis on põllumajandusele hädavajalik. aitäh, härra esimees. me peaksime tegelikult äh, üksteisega ausalt ringi käima ja kui me räägime pika, keskpikast äh, arengukavadest, siis tegelikult me peame arvestama ka liikmesriikide seisukohtadega, nende liikmesriikide seisukohtadega, kes ei ole valmis täiendavateks rahaeraldisteks. tegelikult ei ole võimalik kulutada rohkem, kui äh, te äh, teenite ja komisjonid ei suuda saavutada et liikmesriigid senisest enam raha Euroopa Liidule üle kannavad, siis ei saa me tegelikult ka midagi olulist teha. ma tahaksin öelda, et öö, põllumajandustootjad teavad täpselt, mida nad said varem, mida nad teenivad praegu öö, ja öö, nad suudavad ka täpselt aru saada, palju neil inflatsioonist kaduma on läinud ja kui me räägime eelarvest tervikuna, siis tuleks võtta lahti kogu eelarve plokkideks ja sellest tuleks rääkida põhjalikumalt. kui me räägime otsemaksetest, siis ma tegelikult ei tea, kes kõiki neid tabeleid vaatab, et kui mitu eurot mingi liikmesriik saab. sageli ei ole teada, kust need arvud pärit on aga kui ma vaatan teist sammast ja sealset jaotist, siis see on minu meelest ka erakordselt ebaloogiline. kas me ei peaks öö, äh, otsemaksete kõrval pöörama tähelepanu rohkem teistele samba jaotistele? ärge unustage, et liikmesriikide vahelised erisused on sageli väiksemad kui piirkondlikud erisused ühe liikmesriigi sees meil ei ole siin ka, eh, on sageli tegemist olukorraga, kus on lääne, ida või põhja-lõuna vahelised erisused uh,. aitäh, ma olen nõus, et uh, siin uh, toimuvad mängud arvudega, statistika on väga huvitav ja mõnikord saab mängida sellega, mida võrreldakse ja ka minu arvates on see äh, summa suurem kui kolm koma üheksa, kui me võtame arvesse kogu selle perioodi aastast kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend, mitte ainult aastast kaks tuhat kakskümmend. ja ma olen nõus ka kolleegidega, et jah, meil on vähem raha Brexiti tõttu, aga teisest küljest äh, on meil ka uued prioriteedid, mis on peaaegu samad äh, kui selle uue perioodi prioriteedikulu nagu vähendamine, mis tuleb Brexitist. ja siis nüüd tekib küsimus, et mis jääb üle ühtekuuluvuspoliitika ja ühtse põllumajanduspoliitika jaoks. mina kardan veidi, et kui me võtame arvesse selle suure vähenemise maaelu arengufondis, siis me peame lisama siia ka ühtekuuluvusfondi kärped ja sellisel juhul tundub mulle, et eh, ei suuda me tagada paremaid elutingimusi maapiirkondades ja <clears throat> nii nagu mina asju näen, siis meil on Euroopa arendamisel päris palju probleeme ja üks eh, suuremaid probleeme, nii palju kui mina asju näen, on maaelu, maapiirkondade elanikkond. ja kui me eh, teeme selle mõlema vähendamise sünergia võtame arvesse, siis ma kardan, et need demograafilised trendid, mis räägivad sellest et, et kaheksakümmend protsenti inimestest elab aastaks kaks tuhat viiskümmend Euroopas linnades, siis ma kardan, et selline asi tõesti aset leiab, ma arvan, et me peaksime tegema midagi selleks, et äh, muuta elu paremaks ja kombineerida maaelupoliitika esi-, mis on esimene sammas ja ühtekuuluvuspoliitika ähm, ühtekuuluvusriikides ja maapiirkondades äh, muidu tekib meil suur probleem. ja suured probleemid, äh, mida see põhjustab, on ränne ja mitte ränne maailma teistest osadest, vaid Euroopa sisene ränne. kõigepealt äh, ränne maapiirkondadest linnadesse ja teiseks äh, siis vaesematest regioonidest äh, rikkamatesse regioonidesse. ja ma kardan, et äh, selline poliitika tähendab, et elanikkond kümne aasta pärast on hoopis teistsugune. vaesemates riikides on vähem inimesi ja vähem tootmist põllumajandussektoris nendes piirkondades. Dziękuję pani prezydent Madines proua McGuinness, palun. aitäh. lühike küsimus, mis puudutab kriisireservi. sest äh, täna antakse kasutamata reserv äh, talunikele tagasi, aga nüüd on ettepanek äh, reserv säilitada, nii et äh, iga-aastaselt äh, on lisakärbe üks koma neli kaks kaks protsenti kumulatiivselt. kas see on korrektne, eks saaksite seda selgitada ja ilmselgelt on vajadus sellise reservfondi järele olemas, mis on teie arvates piisav fond, millega saaks kriisidega toime tulla, tooge mõned näited, et mida me oleme minevikus vajanud Wyczerpaliśmy zgłoszenia ze strony pań i panów posłów. Jeszcze mam pytanie, jeśli... Need olid saadikute sõnavõtud. ja nüüd on meil veel küsimus koolitusprogrammide kohta, eh, koolis tasuta piima jaotamise kohta. kui meil on nüüd kakssada viiskümmend miljonit siis selline sotsiaalselt oluline programm nagu tasuta piimajagumine, kas me suudame seda tagada ja tagada samal tasandi, tasemel? see on minu küsimus ja kui keegi rohkem äh, sõna ei soovi, siis on mul hea meel anda sõna komisjoni esindajale. aitäh, härra esimees, üritan teha lühidalt aga küsimusi on olnud väga palju ja üritan vastata nii paljudele kui võimalik. viiteaasta, referentsaasta kaks tuhat kakskümmend. selgitasin, et meie kasutasime hetkeperioodi viimast aastat, sest et meie leidsime, et see oleks kõige õiglasem viis, kuidas tegutseda, sest toetuste saajad äh, Äh, kipuvad vaatama seda viimast aastat ja siis uut perioodi ja neid omavahel võrdlema, nii et see on see asja taga olev filosoofia. aga kui me oleksime võtnud keskmise, siis see oleks ÜPP puhul olnud hullem, sest et see on vähem. selline väike siseinfo, äh, ma arvan, et volinik Hogan suutis edukalt veenda, et kaks tuhat kakskümmend oli õige aasta aluseks võtta, sest et see tähendas ka väikest äh, kasvu ühtse põllumajanduspoliitika puhul. Äh, need püsihinnad ja muutuvhinnad, äh, terve rida teist on selle küsimuse tõstatanud. ettepanek on läbi räägitud rahandusministrite tasandil püsivate hindade alusel, sest et see on tehniline küsimus, see ongi siin põhjuseks. aluseks kasutat-, kasutatakse ettepaneku aastat, aasta kaks tuhat kaheksateist ja siis tegutsetakse nende arvude alusel. püsivad hinnad ei ole reaalhinnad, nagu keegi siin ka mainis, reaalhinnad on need, mis tegelikult välja makstakse aga on, siin on ka kolmas element ja rida teist on seda ka maininud, selgitan teda siin, seda siin ja olen väga otsekohene. küsimus on inflatsioonis, mis läheb sellest kaugemale. ÜPP-s ei ole mitte kunagi inflatsiooni talunikele kompenseeritud, kui talunik sai sada eurot aastal kaks tuhat viisteist näiteks, siis ta saab kaks tuhat, siis ta saab äh, sada eurot ka aastal kaks tuhat kakskümmend ja kui asjad niimoodi jäävad, siis ta saab äh, sada eurot ka aastal kaks tuhat kakskümmend viis. Äh, siin ei ole mingit peitumist Äh, komisjon ei ürita siin kedagi eksitada, me teame seda, härra Vaits, on inflatsioon ja loomulikult sada eurot aastal kaks tuhat viis ei ole seesama, mis äh, sada eurot aastal kaks tuhat viisteist, me teame seda, oleme siin täiesti läbipaistvad, asjad on niimoodi olnud juba sellest ajast alates, kui MFF on kokku pandud. Teie olete seadusandja koos äh, nõukoguga ja kui te tahate seda muuta, siis ma arvan, et komisjonil siin probleemi ei oleks, aga Äh, ütlen lihtsalt selgelt välja, et me ei ole kunagi üritanud äh, neid arve hägustada. küsimus oli nüüd selles, et mis äh, tulevikus peaks toimuma, see on selline veidi tehniline küsimus, jah. teoreetiliselt võib äh, tekkida probleeme, kui liikmesriigid ei saa hakkama oma eesmärkide saavutamisega, kui äh, kavandamisperioodi lõpus on eesmärgid kokku lepitud ja kui lõpuks äh, liikmesriigid tõesti neid eesmärke ei saavuta, siis äh, jah, kohaldatakse karistusi, aga me leiame, et see ei tuleneks siis mingisugustest tehnilistest süsteemsetest väikestest küsimustest, sest et definitsioon võib-olla kuskil ei olnud päris õige, nagu tihtipeale praegu juhtub härra Buda, jäädes hetkeks nende lagede juurde, teie olite vist ainuke, kes te istute siin, härra Buda, ma hetkeks ei leidnud teid üles. Neid laed, olen jällegi väga läbipaistev. Rumeenias on veidi üle tuhande talumajapidamise, mida hetkel potentsiaalselt see lagi puudutab, siis mis on null koma üks protsenti teie äh, Äh, põllumajandusettevõtetest, see lihtsalt, äh, et nüüd perspektiiv õigeks saada, et see ei ole väga esindav arv. oma arvude põhjal leiame meie, et äh, Rumeenia puhul on nende lagedega võimalik säästa sada viiskümmend kolm miljonit eurot, sest et tegime ettepaneku, et kasutate tööjõukulusid ja arvate sellega maha. ehk siis need, kes tegelikult selle lae pärast muret tunnevad, nende makseid tegelikult ei vähendata, sest et neil ei ole tööjõukulusid. aga kui perioodi lõpuks, selle arvutuse lõpuks oleks endiselt sellest laest mingisugune tootlus, siis see jääb liikmesriigi sisse, see ei lähe Euroopa Liidu eelarvesse kuskile ja liikmesriik peaks seda kasutama keskmise ja väikese suurusega talumajapidamiste puhul siin jällegi tehniline küsimus Rumeeniaga ja kriisireserv, see on nüüd jällegi väljaspool MFF-i. aga kolme lausega üritan seda selgitada. Rumeenia esimest korda osaleb, sest et nüüd te olete täielikult järk-järgult äh, liitunud kriisireservi tootmisega, ehk siis see tähendab seda, et me arvame maha otsemaksed äh, talunikelt, kes on suurem kui kaks tuhat eurot ja siis nad maksavad selle kriisireservi. Te olete seda teinud, aga teil on äh, probleemi sellega, et äh, tuvastada need talunikud, kes on väiksemad kui kaks tuhat eurot, teil on olnud sellega probleeme, teie riiklik süsteem ei suutnud neid tuvastada ja seetõttu te ei saanud ka nendele talunikele raha tagasi maksta. see kõik on hetkel äh, teostamisel ja loodetavasti suve jooksul me lahendame selle ära, me oleme tihedas kontaktis teie administratsiooniga et see probleem lahenduse leiaks, aga küsimus ei ole selles, et ei saanud kasutada kriisireservi, vaid et lihtsalt äh, tekkis selline administratiivprobleem Rumeenias selle haldamisega. aasta kaks tuhat kuusteist referentsaastana, jah, äh, need on kõige viimased andmed, mis meil on vastavalt liikmesriikide poolt edastatud informatsioonile. Need on hektarid, mille liikmesriigid edastasid meile aastal kaks tuhat kuusteist ja need on ka aluseks hektarimaksete arvutamisel. noortalunikud mina olen oma varasemas elus olnud noortealunike esindaja ja tunnen ennast äh, endiselt äh, noortealunike esindajana, kuigi ma ei ole enam noor. ma arvan, et selles ettepanekus on päris palju, mis puudutab noortealunikke. Eh, ükski ÜPP ettepanek ei ole nii täpselt paika pannud äh, konkreetseid summasid, otsemakseid teise samba all noortalunikele on asutamise kulude hüvitamine tõusnud tuhande euroni, nii et äh, kõik see peaks saatma noortalunikele õige sõnumi selleks, et nad näeksid äh, tulevikus, äh, oma tulevikku selles sektoris, ma arvan, et noortalunikud on poliitika jaoks, selle poliitika jaoks suureks väljakutseks ja me üritame seda poliitikaga ka lahendada konkreetne Horvaatiat puudutav punkt, see on jällegi väga tehniline. Horvaatia otsemaksete arvutuses võeti arvesse, et Horvaatial järk-järgult liitub sellega alles aastal kaks tuhat kakskümmend kaks ja see on ka põhjus, miks Horvaatia siin kontekstis täielikult kasutab konvergentsi ja, ja eh, Horvaatiat ei karistata, sest et see jõustub alles hiljem. härra Rope, te küsisite mu käest äh, mida mina arvan sellest ühe koma kolmest protsendilt parlamendilt, te saate aru, et eh, ma ei saa siin kommenteerida selle eelarve keerukas punkt on olnud ja see on selline üldisem kommentaar nüüd eh, päris paljud, eh, mille ka päris paljud parlamendisaadikud täna esitasid, et kus võiks olla see õige ambitsioon. komisjon on esitanud mõistliku ettepaneku, mis tõesti näeb ette väikest tõusu üks koma üksteist protsenti liikmesriigi SKT-st, mis on rohkem kui see üks koma null, mis meil hetkel on. nii et see on tõesti rohkem äh, kui see, mis on olnud minevikus. ja tõsi on ja seda ma ka tagasi ei lükka, et äh, siin on kaks elementi, üks on Brexiti kulukus ja uued väljakutsed ja loomulikult siin jällegi on täielik äh, läbipaistvus ja need äh, uued äh, väljakutsed vajavad raha, see on komisjoni ettepanek, usun, et selle, see komisjon ei ole seda ettepanekut teinud vaakumis, vaid on arutanud seda viimase kaheksateistkümne kuu jooksul, saanud tugevaid sõnumeid nii parlamendilt kui liikmesriikidelt, äh, kaitsepoliitika, rändepoliitika, Erasmuse, Horisont kaks tuhat kakskümmend koha pealt Äh, komisjon ei ole seda ettepanekut teinud ju suvaliselt, vaid et on tõesti ette näinud äh, teatud suurenemisi nende programmide puhul, aga teie seadusandjana ja nõukogu siis ka peate nüüd äh, vaatama, kas te leiate, et see täidab oma eesmärki või tahate ees, e-, eelarvesse saada teistsuguseid prioriteete? konvergents Eesti puhul ma ei peaks seda kommentaari tegema, aga teen selle siiski. Äh, leian, et äh, jällegi on üsna äh, ambitsioonikas ettepanek tehtud Eesti, Leedu ja teiste seal parempoolse, diagrammil parempoolsete riikide puhul suurendada seda keskmist hektari kohta. ehk mäletate, et seitse aastat tagasi oli meil väga sarnane debatt, see oli jah, ajal, kui konvergentsi põhimõte leiutati, esitati esimest korda, selle üle räägiti läbi ma usun, et Eesti ja teised liikmesriigid äh, eelmine kord väga edukalt suutsid äh, läbi rääkida selle, et nende hektaripõhised äh, maksed tõus, tõusid kuni saja üheksakümne kuue euroni perioodi lõpuks, aga huvitav on näha ka seda, et kui see kokku lepiti, siis otsus, pärast seda otsustas Eesti suunata selle raha teise sambasse ja mitte kasutada seda otsemakseteks, nii et äh, seda ettepanekut peab nägema ka sellel taustal, et jah, suurenemine aset leiab, aga äh, tundub, et ei ole sellist tõsist uskumust, et hektaripõhiseid makseid peaks äh, suurendama, sest et te tõesti ei suurendanud seda, kuigi te oleksite võinud suurendada seda selle perioodi vältel saja üheksakümne kuue hektarini, euroni hektari kohta härra Nekov, Bulgaaria ja Kreeka olukord. see on loomulikult äh, väga keeruline debatt. Äh, siin on konkurents jah, kahe liikmesriigi vahel palga erinevus. Äh, see ei puuduta ju mitte ainult Bulgaaria ja Kreeka juhtumit, seda leiab aset ka teistes piirkondades. aga loomulikult on siin ka selline tegelikkus, et kui vaadata talude põllumajandusstruktuuri Bulgaarias ja Kreekas, siis teil tegelikult läheb päris hästi, sest et äh, põhjus, miks Kreekas on need hektaripõhised maksed nii kõrged, on see, et neil on väga väiksed struktuurid, nii et äh, võib olla väga kõrge hektaripõhine makse, aga väga väike makse äh, põllumajandustootja kohta ja Kreekas niimoodi on. ja kui vaadata mõlemat koos, siis näed sa ilmselt väikest äh, Bulgaaria põllumajanduse konkurentsieelist, äh, millel läheb viimast, millel on viimastel aastatel läinud päris hästi ja mis on välja arendanud väga äh, tervise, elujõulise sektori. Äh, oli üks küsimus, et miks miks FRD e on jäänud väljapoole sellest, see, mitmed saadikud küsisid selle kohta, see on puhtalt tehniline lahendus, me olime varem ETSF fondide osa ja oli, seal oli üks osa sellest, mis kattis ka maaelu arengut, aga äh, äh, arvestades, mida komisjon on välja pakkunud ÜPP osas selle uue edastamismudeliga, mis on unikaalne ja mis eksisteerib ainult uues ÜPP-s, siis leiti, et äh, see ei sobi enam selle uue see määrusega, see oleks kokku toonud kaks asja, mis tegelikult omavahel enam kokku ei sobi. aga see ei tähenda seda, et meil ei ole mingisuguseid konkreetseid sätteid regioonide jaoks meie oma regulatsioonis, nii et äh, on olemas sätted näiteks erinevateks kaasrahastamismääradeks erinevates regioonides äh, Need on nüüd lihtsalt äh, maaelu arengu määruses ja ei ole vaja enam seda sidet ÜPP määrusega, nii et äh, praktikas ei tohiks tekkida sellega mingit suuremat probleemi. ja lisaks sellele oleme me saanud juba veidi tagasisidet äh, teatud liikmesriikidest, kes on sellega päris rahul. sest et varem nemad tahtsid, et kõik need fondid varem nad pidid kõik need asjad omavahel kokku panema riiklikus seadusandluses, aga nüüd nad seda enam tegema ei pea, nii et nad näevad, et siin on tegemist äh, lihtsustusega. nüüd Posei, selle kohta äh, küsiti nagu võimatu küsimuse äh, või lihtsalt ütlesite, et härra Juncker on väitnud, et Poseisse mingisuguseid kärpeid aset ei leia Äh, siin meil ilmselt, äh, äh, mul ilmselt midagi lisada ei ole, sest et ei saa ju eeldada, et ametnik kuidagi väidaks midagi, mis läheb vastuollu presidendi sõnavõtuga. härra Flanagan, teie poolt öeldu ma ilmselt juba käsitlesin, aga teen seda korra uuesti. ärge siin karistage komisjoni selle eest, et ta tegi ettepaneku, mis üritab nende uute väljakutsetega toime tulla ja ärge süüdistage ka komisjoni selles, et äh, tehti ettepanek, äh, mis äh, on, on selline, mis mitte lihtsalt ei lisa uusi prioriteeti hetke prioriteetidele ja ei tee ettepanekut, et et suurenemine oleks rohkem kui üks koma üks protsenti, sest komisjon leidis, et see on vajalik. ilmselt olete seda kuulnud ka härra presidendilt, härra Oettingerilt komisjon pidas vajalikuks teha mõistlik ettepanek, millel oleks hea võimalus äh, saada vastu võetud ajal, kui teie veel olete parlamendiliikmed. see ongi selle taustaks, komisjoni jaoks oleks olnud ju väga lihtne lihtsalt äh, lisada sinna kõik need uued taotlused vasakult ja paremalt, jätta ka sinna ka selle, mis meil on seal hetkel ja öelda siis liikmesriikidele, et muide öö, äh, Äh, seda, mida Brexiti, Brexiti kaudu, mis ära kaob, selle te peate lihtsalt kompenseerima, aga komisjon ei oleks teinud ju oma tööd korralikult, kui ta oleks asju niimoodi ajanud. Te teate, et on rida liikmesriike, kel, kes näevad prioriteete erinevalt ja me oleme avatud debatiks selle üle, milliseid poliitikaid peaks kärpima, milliseid suurendama. härra Andreesen, tegelikult vastuseks ka teie küsimusele, sest et sellise ettepaneku te ju tegitegi, et me peaksime me oleksime pidanud ettepaneku lihtsalt äh, suurendada, see on strateegiline valik ja komisjon on valinud teisiti. ja te ütlesite, et ähm, et ma nagu teest-, teeskleksin, et debatt on suletud, debatt ei ole suletud, ainuke asi, mis on suletud, on komisjonipoolne ettepanek, komisjon lihtsalt teebki ettepaneku ja me teame, et meie ei ole need, kes äh, lõpliku otsuse selle kohta teevad. suur aitäh, härra Jaar, et äh, käsitlesite asjaolu, et liikmesriikidel tõesti on ka teatud vastutus äh, kogu selles äh, mängus. Äh, see ei ole mängi mäng, me ei peitu selle taga. me teame, et inflatsioon eksisteerib ja me teame, et me pole kunagi teinud ettepanekuid kompenseerida inflatsiooni otsemaksete või millegi muu puhul Äh, härra Bogovitš, äh, teie tegite olulise märkuse, kui me loeme koos äh, ühtekuuluvuspoliitikat ja ÜPP-d, jah, ma täna seda ei esitlenud, sest et see ei ole minu töö, aga jah, kõik liikmesriigid näevad seda ühtse paketina. ja sellest saab üks MFF-i läbirääkimiste võtmeelemente, see puudutab ka äh, Äh, netosissetulekud, mida liikmesriigid saavad äh, vastu selle eest, see puudutab ka ühtekuuluvus ja äh, põllumajand, ühtse põllumajanduspoliitika rahasid, aga ma loodan, et te näete, et see, mis on selle ettepaneku edu võtmeks nii maaelu arengu kui põllumajanduse puhul on see, et need asjad töötaksid koos. meil on näiteid nagu lairibaühendused ja nii edasi kus tuleb nüüd oluliselt selgemalt välja öelda, et mõlemad need poliitikad peavad liikuma samas suunas, sest et maapiirkonnad tõesti suuresti sõltuvad neist mõlemast, mitte ainult maaelu arengust eraldi. proua McInnes, kriisireserv. jah, eesmärgiks ja ütlen nüüd selle veel kord selgelt välja, viimane aasta, mis on aasta kaks tuhat kakskümmend, me ei anna tagasi seda kriisireservi vähendust äh, üks koma kolm või mis iganes selleni, et ja see tähendab seda, et siis on seal umbes viissada miljonit eurot, nelisada seitsekümmend kaheksa miljonit eurot. selle me jätame endale aastal kaks tuhat kakskümmend. ja siis aastal kaks tuhat kakskümmend üks äh, me seda tagasi ei anna, aga sellega see piirdubki, me ei pöördu selle juurde korduvalt tagasi. Te teate, et meil on selline mehhanism, mida me kutsume finantsdistsipliiniks. kui me ei suuda jääda selle lae piiridesse, mida tegelikult ei ole kunagi juhtunud, aga kui midagi sellist peaks kunagi juhtuma, siis jah, meil on olemas endiselt finantsdistsipliin, ehk siis et kui eelarves kogu terviku jaoks piisavalt raha ei ole, siis meil on olemas mehhanism, mis võimaldab meil veidi vähendada otsemakseid. aga see on ka täiesti teoreetiline olukord sest äh, ma ei peaks seda küll ütlema, aga on äh, väga ebatõenäoline, et on otsemaksete puhul sajaprotsendine äh, kulukus ja kui sellest jääb üks protsent üle, siis see on juba nelisada miljonit eurot, nii et see on puhtalt teoreetiline. ja härra Sikerski, teie viimane küsimus, mis puudutas koolitoitu ja mida me oleme koolipuuvile puhul teinud, siis me ei ole seda vähendanud, aga oleme lihtsalt võtnud sealt välja Briti osa. britid eh, ilmselt eh, ei osale eh, enam koolipuuvilja kavas uuel perioodil ja oleme selle summa lihtsalt välja võtnud. see hetkel näeb välja suurema kärpena, aga see ei ole seda, sest kõik teised kakskümmend seitse liikmesriiki jäävad täpselt samaks ja mingit kärbet aset ei leia nüüd olen vist äh, küsimustele vastanud. jah, palju sai selgituse, paljud asju tuletati meile meelde. ja tõenäoliselt äh, tuleme selle tänase arutelu juurde taas kord tagasi tulevikus tänan teid, härra peadirektor. me viivitasime algusega, sest ootasime saadikuid ja me saame edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde. see muudutab äh, ühise turukorralduse määruse, määruste muutmist. see puudutab äh, kvaliteedinõuete määrust, mõistete määrust, geograafilise tähise määrust, äh, geograafilise tähise määrduse kasutamist äh, piiritusjookide puhul ja erimeetmeid, mis käsitlevad soodustusi Egeuse mere väikesaartele. tegemist on ühega kolmest äh, seadusandlikust raportist ja pikemalt viivitamata saab sõna raportöör kolleeg Andreu me peame nüüd kiirustama selleks, et äh, raisatud hilinemist tagasi teha. aitäh, härra esimees. Te juba ütlesite, et tegemist on kolmandaga, kolmanda raportiga kolmest seadusandlikust aktist, see puudutab kvaliteedireeglistikku äh, aromatiseeritud piiritusjooke, äärepoolsemaid piirkondi ja nii edasi. tegemist on suhteliselt tehnilise tekstiga, kuid see puudutab äh, reformi, mida komisjon ette pani ja selle jõustamist praktilisel tasandil see, mis puudutab ühist turukorralduse määrust, puuvilja ja juurvilja, e, aromatiseeritud piiritusjooke, siin saab alati vaadata, milline on sellele küsimusele strateegiline lähenemine. komisjon pakkus siinpoolt välja omapoolse lahenduse eeskätt aromatiseeritud piiritusjookide puhul. see tähendab, et äh, veini teema kaasatakse seonduvalt äh, kliimaküsimustega. tegemist on kohandumistega. Äh, selleks, et lähtepositsioone parandada ja tuua sisse uusi veinide kategooriaid tegemist on terve rea ettepanekutega, mis mina isiklikult pean positiivseks. komisjon tegi ettepaneku, et seda määrust tuleks sõnastada lihtsamalt. see tegelikult ongi ju komisjoni ettepaneku mõte. ettepanek läheb minu meelest õiges suunas seda enam, kui me räägime kõige ääremoolsematest piirkondadest ja Egeuse mere väikesaartest ja nendes piirkondades puuviljade ja juurviljade tootmisest. siinkohal on ka ju eelarvelised piirangud, mis tulenevad Brexiti mõjudest. ja järelikult on need vajalikud täna hommikul juba rõhutasin, aga ma leian, et komisjon ei, ei e, vasta oma e, ettepanekus täielikult vajadustele. E, see ettepanekud võiksid olla palju konkreetsemad. komisjon ei ole pakkunud välja konkreetseid lahendusi välja arvatud see, et kriisisituatsioonides tuleks turge paremini hallata. kui me läheme edasi punkt punkti haaval tehniliste elementide kaupa, siis mina eelistaksin lihtsalt seda, et näidatakse ära suund Eh, kuhu suunas liikuda kriisisituatsioonides. on vajalik, et näha ette koordineerimine strateegiliste arengukavade koostamisel. strateegilised elemendid on vaja tingimata kaasata sellesse määrusesse, see kehtib nii riigil kui ka Euroopa tasandil ja siin tuleb teha konkreetseid, selgeid ettepanekuid. Äh, lisaks äh, tavapärasele sekkumisele äh, ja muudele võimalustele. selle teksti suhtes me peaksime defineerima selge raamistiku, kuidas saab kasutada eelarve rahalisi vahendeid nende teemade äh, lahendamiseks ja arendamiseks. ja et saavutada meie jaoks olulised eesmärgid. tegelikult on otsustava tähtsusega ka see, et me saaksime selgelt aru, mida siiski kriis endast kujutab. seda tuleb teha läbipaistvalt. jah, me võime siin rääkida ka keskkonnast kliima soojenemisest, äh, siis on meil olemas tootedisaini määrus, äh, mis annavad juba teatud suundumuse. ja kui me räägime äh, punktist viiskümmend, siis ma leian, et selle suundumuse osas saab kaugemale minna. esmapilgul on äh, kõik, see nüüd kõik, mida mul on öelda selle dokumendi kohta. siin on terve rida väga häid punkte selles dokumendis ja me peaksime eh, nendest lähtudes tegema oma konkreetsed ettepanekud. suur aitäh, ütleb härra esimees. ja nüüd eh, proua McInnes Rahvapartei nimel aitäh, esimees. ma võtan sõna härra Dantani nimel, kes on variraportöör. ta ei saa täna siin olla, ta on kodus ja valmistab ette keskkonnakomisjoni külaskäiku ta soovis väljendada oma soovi teha konstruktiivset koostööd kõikide fraktsioonidega ÜPP muutmise määruse osas. komisjon pakub välja kohandada ühtset ühist turukorraldust selliselt, et võetakse arvesse kõik Euroopa Liidu eh, nõuded ja eesmärgid, me peame muutma suhkrukvoodiga seonduvat, kohandama süsteemi uutele turgudele, kliimamuutustele Euroopa Liidu lähenemine peab võtma arvesse uut kohustuste jagunemist Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja lõpetuseks, mis puudutab koolitoidukavasid ja väiksema tegevuse meresaari, siis need kõik on vastavuses MFF-i ettepanekuga, aga nende üle otsustavad siiski teised tegijad ja mitte Põllumajanduse komisjon. seega, mis puudutab eelarve summasid ja eraldusi, siis härra äh, raportöör saab üldjoont, variraportuse üldjoontes toetada neid ettepanekuid, aga oluline on vaadata detaile, loomulikult nad arvestavad tehnilist tööd, et saavutada tasakaal äh, kaks tuhat, kahe tuhande kaheksanda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformidega. Michel Dantin kirjeldab ka ühise turukorralduse reformi suhteliselt vähese tähtsusega reformiga, ütleb, et me vajame aega ja hoolikat lähenemist reformiga edasiliikumisel võimalik, et Omnibussi määrusega juba on palju muudatusi läbi viidud aga siiski näib, et komisjon ei ole suutnud teha konkreetseid ettepanekuid kriisi ohjamise kohta turul. härra Dantan soovib viidata ka omnibussi määrusele seoses konkurentsiõigusega. see on meie, see on Rahvapartei fraktsiooni jaoks punane joon. põllumajandustootjad peavad saama uusi vahendeid ka reaalselt kasutada ühine, ühtne turukorraldus on, on lahutamatu osa ÜPP-st Äh, Michel Dantin järgmiste kuude jooksul teeb tööd selleks, et äh, ÜPP ühise turukorralduse kaudu edasi areneks, lisaks, et äh, tootjatel ja liikmesriikidel oleksid kõik vajalikud vahendid nende käsutuses. seega on vaja komisjoni ettepanekut kohandada uutele arengutele rahvusvahelistel turgudel. peame jätkama tööga, mida me Omnibusi regulatsiooni osas juba tegime ja lisaks peame vaatama, kuidas võtta üle sätteid ÜPP reformi ettepanekutesse, võtma arvesse kriisireservi, ja ma olen kättesaadav äh, kõikidele osalistele, kes soovivad midagi veel arutada, aitäh. ja suur tänu, härra Vaints. mina kõnelen Roheliste fraktsiooni nimel ja ilmselt kõik siin saalis juba teavad seda, siis valdav osa minu kolleegidest on väga kõva töö tegijad äh, ja ilmselt nad soovivad äh, ka näha mõistlikke hindu nende toodete eest, mida nad oma raske tööga meile pakuvad. me peame silmas pidama ka lisaks veel piimasektorit, sealihasektorit, äh, nendes sektorites on hinnad äh, nii madalale langenud, et on vaja täiendavaid tooteid, et üldse need, täiendavaid toetusi, et need tooted üldse meil veel turul oleksid ja põllumajandustootjad peavad ikkagi suutma osaleda kauplemises, me peame tagama kõik selleks, et nad saaksid jätkata oma senist tegevust. meil peavad olema meetmed saadaval kriiside vältimiseks. ja selge see, et kui kriis ka, kriisiolukord ka tekib, siis meil peavad olema vahendid, et selle, see tulekahju kustutada ja mis on see, mida mina arvan sellest ühise turukorralduse määrusest siin. selge see, et teinekord on tarvis sekkuda, näiteks piimapulbri ladustamine hetkel ei tohiks viia sellise olukorrani, kus äh, lõpuks äh, hakatakse piima tootma hoopis teistes riikides, vaesemates riikides kui meie riik. ja see tähendaks ju seda, et meie põllumajandustootjad ei saa enam sellega tegeleda, näiteks ütleme, et põllumajandustootjad kusagil mujal Aafrikas peavad oma põllumajandusettevõtetest loobuma, kolima linnadesse, see võib päädida rändevoogudega jälle, nii et olgem ettevaatlikud sellega, mida me teeme ja millised tagajärjed võivad meie sekkumistel olla. mina hakkan sellele kindlasti keskenduma, ootan koostööd ja kavatsen teha konstruktiivselt koostööd põllumajandustootjate huvides kolleeg Santos. ja aitäh. me sageli üritame Euroopa Liidu kõige äärepoolsemaid alasid kaitsta ja ma pean siin silmas poseid. põllumajandus on äärmiselt olulise tähtsusega sellistes piirkondades. põllumajandus on täiesti asendamatu, see aitab luua töökohti ja see ongi ju ääretult oluline, põllumajandus vastutab praktiliselt kaheteist protsendi ulatuses kõikidest töökohtadest, mis nendes piirkondades on. see on seotud ka noorte tööhõivega, noorte tööhõive näitaja on selles sektoris kaheksa protsenti, mis on muide kolm korda kõrgem näitaja kui Portugalis keskmiselt. nii et komisjon viitab siin sotsiaalsetele keskkonna aspektidele, tööhõive aspektidele kõikides erinevates dokumentides ja minu meelest ka president Juncker ise on seda kõike maininud, aga komisjon pakub välja kärpe POSEI rahastamises. ja seda, kuigi me oleme nõus aktsepteerima, kuigi me oleme nõus äh, astuma samme, et POSEI eelarvet äh, kaitsta. ja ma loodan, et kolleegid toetavad meid meie ettevõtmises. POSEI moodustab tegelikult null koma null null kaks protsenti Euroopa Maaelu Arengu eelarvest, aga see on väga tähtis meede. ja aitäh, esimees. ma tahaksin juhtida raportööri tähelepanu järgnevale. eelmise reformi käigus jätsime me veini tootmise kasvatamis, veini tootmise kontrolli hilisemasse ajajärku. ja nüüd me peame vaatama, milline see marginaal peaks olema, me ei ole veel valmis äh, liberaliseerimiseks, me arvame, et see ei ole kasulik Euroopa veinisektorile. ja mina pakun välja, et jääme selle kusagile sinna marginaali kusagile aastani kaks tuhat viiskümmend, selle, mis puudutab viinamarja istandusi ja nüüd, mis puudutab põllumajandust saartel, mitte äärepoolsetes piirkondades, vaid just säärtel, vaid just saartel. võtame näiteks Baleari saared, seal on väga kõrgetasemeline põllumajandussektor, mis on küll siiski pidanud ka kannatama. me teame, et seal väetised maksavad kaks-kolm korda rohkem kui maismaal, aga me ei arva, et äh, saared peaksid kuidagi kaotama selles kõiges, neil võiks olla ka mingisugune muu sissetulek lisaks turismile. nii et ärme räägi ainult kõige äärepoolsematest aladest, vaid räägime ka saartest. ja nüüd, mis puudutab päritolumärgist, siis me peaksime muidugi viitama nendele ka geograafilistele tähistele ja võtma arvesse just selliseid traditsioonilisi tooteid ja asju, mida tegelikult ei tunnustata nendes rahvusvahelistes lepetes, aga me ei tohiks neid kuidagi kõrvale jätta, ka need võiks olla hõlmatud nendes dokumentides. ja isegi see kaks-kolm protsenti, kui see välja jääb, see on ikkagi väga oluline näitaja. me peame neid täiendavalt veel kaitsma. Widzę, że pani poseł oddziałuje bardzo mocno też na e, inne sprawozdania. Bardzo dobrze. Pan poseł Nekow järgmine kõneleja, palun. härra Nekop. aitäh, esimees. Euroopa geograafilised tähised on kvaliteedi sümboliks ja neid tunnustatakse üha enam, üha rohkemates kohtades ja mina toetan neid ettepanekuid, mis puudutavad reeglite lihtsustamist. juba rohkem kui kolm aastat olen teinud aktiivselt tööd, et äh, kõik need tähised muutuksid tähtsamaks nii Bulgaarias, minu oma riigis, kui ka mujal Euroopas. ja üks kõige keerulisemaid asju siinjuures on tõendite kogumine selle kohta, et üks või teine toode tõesti pärineb sellest piirkonnast nii et äh, ma kutsun komisjoni üles seda vastavat nõuet üldse kõrvaldama selle asemel, et see aitaks tootjatel kiiremini nähtavaks muutuda, see praegune lähenemine tegelikult nõuab tootjatelt hoopis äh, erinevate uuringute rahastamist, et neid tõendeid koguda. nii et lihtsustamine oleks kindlasti tootjate poolt tervitatav. samuti aitaks neil hõlpsamini oma ainulaadseid tooteid nähtavaks muuta ma toetan ka erinevaid teisi arenguid siin menetluste raames, näiteks äh, ka neid apellatsiooni esitamise võimalusi. minu meelest on väga hea mõte, et me need erinevad geograafiliste tähiste skeemid äh, ühendame üheks süsteemiks ja lisaks on hea, kui kõik need skeemid on äh, ühtse katuse all. aitäh, härra esimees. komisjoni peab Äh, muidugi ka tunnustama selle ettepaneku eest, mis puudutab ühtset turukorraldust. Äh, see lihtsustab praktikaid äh, seoses varasemaga. oluline on see, et me parlamendis ei muudaks seda määrust keerulisemaks ja lisaks siia bürokraatiat. saavutasime häid tulemusi Omnibus määruse korraldusega ja nüüd meil mingeid märkimisväärseid muudatusi vaja ei ole. üks asi aga kus, millele me tähelepanu peaksime pöörama, on kriisirahastu, mis peaks olema täiesti iseseisev ja sõltumatu kriisirahastamise kasut-, rahastu kasutamine ei, ei saa vähendada talunikele asutat-, antavaid otsetoetusi ja, ja turg on muutlik ja Äh, talunike igapäeva kindlustamiseks on meil vaja usaldusväärset kriisirahastut ja see on eriti oluline just silmas pidades noori talunikke, et nad saaksid näha oma tulevikku kindlana selles valdkonnas, aitäh. Euh, aitäh. tahaksin viidata vaid sellele et äh, määruse läbivaatamine pakub teatud eeliseid, kuid äh, on ka asju, mis on tegelikult minevikus väga hästi toiminud. ja me peame äh, arvestama teisi asjaomaseid dokumente ja ühise turukorralduse määrusega samuti on põllumajandustootjaid, kes peavad võitlema konkurentsiga, ebaausa konkurentsiga. ja dokumendid, mida me peame vastu võtma, peaksid arvestama öö, eh, ÜPP tulevikuga ja ÜPP muudatustega selleks, et meie otsused oleksid sidusad. seega on vajalik koos konkurentsi puudutava seadusandlusega tagama seda, et tegemist ei oleks ebaausa konkurentsiga ja et me võimaluse piires tegutseksime nii, et see, meie otsused oleksid kestlikud. aitäh, need olid saadikute sõnavõtud, need nimekiri on nüüd läbi, nüüd ma vaatan komisjoni suunas, härra direktor, kui te tahaksite, tahaksite veel sõna võtta ja saaksite hakkama kümne minutiga, no võib-olla kaheteistkümne minutiga. aitäh. ma vaatasin, et eelkõnelejale anti kakskümmend kaks minutit lõpuks aega. nii et kaksteist minutit paluks. aitäh alustuseks tahan midagi rääkida sellest, mis motiveeris komisjoni sellisel kujul ettepanekut tegema. meil toimus siin väga põhjalik arutelu väga mitme teema üle käsitlesime just neid äh, regulatiivseid aspekte, CMO-s, äh, seda seost konkurentsiõigusega ja see kõik toimus Omnibuse määruse kontekstis, see jõustus juba esimesel jaanuaril käesoleval aastal. kõik ilmselt mõistavad, et äh, meil ei ole mingeid kogemusi veel nendest muudatustest, selles mõttes, et see kõik algas alles esimesel jaanuaril käesoleval aastal. ja tegelikult ma arvan, et me vajamegi piisavalt aega, et anda hinnang selle mõjule, vaadata, kuidas see koha peal on mõju avaldanud, sest vastasel juhul me mitte ei tekita õiguskindlust ettevõtjate ja tootjate jaoks ja ilmselt reguleeriksime ülemääraselt kõiki neid küsimusi. seega meie jõudsime järeldusele, et äh, kõik need teemad, osad neist kõlasid ka siin arutelu käigus, peaksid praegu jääma nii, nagu nad on, vaatame, las nad olla ja tulevikus vaatame seadusandlike menetluste käigus, mida ette võtta siin mainiti päris mitut aspekti. kõigepealt raportöör minu meelest väga õigesti kirjeldas selle ettepaneku olemust. ennekõike on eesmärk teha nõndanimetatud puhastustööd ehk et äh, võiksime, tuleb jätta kõrvale suhkrukvoodid, ekspordi tagasimaksed äh, ja ma arvan, et väga paljude asjadega tõesti tegeletakse siin väga õigesti, toimub äh, selles mõttes puhastumine ülemäärastest tingimustest. lisaks ütlesite väga õigesti, et see ettepanek ei puuduta mitte ainult ühist turukorraldust, vaid ka teisi määrusi ja regulatsioone, näiteks need, mis puudutavad kvaliteedipoliitikat, siis see väike omnibus see hõlmab mõningaid õigusakte, kus tegelikult oleks tarvis äh, samasugust äh, puhastust läbi viia või siis tuleks vaadata, kuidas need vastavad sätted oleksid vastavuses geograafiliste tähistega, näiteks äh, toiduseaduses, see puudutab ka aromatiseeritud veine. tegemist on ettepanekuga, mis peaks tõesti asju selgemaks muutma, ülemäärase kõrvale jätma ja mis peaks tagama selle, et meie seadusandlus on ka mõistetav samal ajal pean rõhutama, et see peamine põhjus, miks me soovisime uuesti tulla ühise turukorralduse määruse juurde siinkohal, on, et me võtame mitu olulist meedet üle strateegiliste kavade määrusesse, näiteks mis puudutab tegevuskavu puuvilja ja juurvilja osas, samuti teisi toodete toetuskavu seda on tehtud selleks, et need meetmed on väga tihedalt seotud kogu selle programmeerimise ja kavandamisega. ja mitte keegi ei oleks ju mõistnud seda, et meil on ühest küljest see strateegiline kava strateegilise kava määruses ja siis on täiendavad skeemid või kavad, mis ka alluvad sellele planeerimisele ja programm, programmeeri- ja programmi kujundamisele, aga seda eraldiseisvalt nii et see on puhtalt loogiline põhjus, et me koondame need asjad siia sisse, sest et nad käsitlevad samu teemasid, sobivad siis selles mõttes konteksti. ma saan raportööri poolt öeldust aru, nii nagu ka teised toetasid seda, mida ta ütles, et võib-olla siinne komisjon soovib midagi enamat et te soovite veel lähemalt analüüsida näiteks riski ohjamist, riski vältimist, kriisi ohjamist. miks meie ei ole seda teinud? sarnased küsimused on tõusetunud ka varasemalt ja mitte ainult siin komisjonis, vaid ka nõukogus. kui me selle üle järele mõtlesime, siis iga kord tegelikult saabus täpselt sama järeldus, et komisjoni olemasolevad volitused äh, ühise turukorralduse raames on piisavalt laiad, et vajadusel käsitleda põhimõtteliselt kõiki olukordi, mis võivad ette tekkida. Äh, näiteks võtame viimase piimakriisi aga meie ees seisev probleem ei seisne mitte selles, et meil puudub õiguslik alus tegutsemi-, tegutsemiseks, vaid meil lihtsalt puuduvad eelarvelised vahendid, et äh, ra-, oleks olemas vajalik rahastus, äh, et sellelt lähtealuselt edasi liikuda. nii et me üritamegi siis läheneda siht, sihipärasemalt, äh, võttes arvesse võimalikke kriisiolukordi, aga selge see, et alati tekib olukord, kus on tarvis rahalisi vahendeid kui me vaatame üldist eelarve olukorda, siis ilmselt iga kord on see raha leidmine ju keeruline. see ei tähenda seda, et komisjoni reformi ettepanekud ei käsitleks kriisi ja riski küsimusi. kui te vaatate strateegilise kava sätteid, siis liikmesriikidelt nõutakse seal strateegia väljapakkumist kriisi ja riski ohjamiseks ja vastavalt maaelu arengu sätetele on nad sunnitud riskijuhtimise meetmeid paika panema. ja väga selgelt näiteks oli ka komisjoni teatises, et liikmesriigid peavad leidma veel täiendavaid võimalusi, tekitamaks puhvrit riskiolukordadeks, peavad võimaldama tootjatel paremini ette valmistuda kriisiolukorraks läbi näiteks kohaste meetmete maksustamise vallas. see on seotud omakorda riigiabiga. kui see meede on piisavalt põhjendatud, siis ka siin võib komisjon ju aidata. komisjon võib näiteks kiita heaks teatavad äh, teavitused, ükskõik, äh, kas tegemist on siis äh, näiteks tulumaksuga ja minu meelest osad liikmesriigid on juba seda võimalust kasutanud. nii et ka selles kontekstis on omad võimalused täiesti olemas samal on meil ka, on meil ka ettepanek UTP-de osas. siin on siis eesmärgiks midagi tootjatele välja pakkuda toiduahela ulatuses, et kas siin on midagi väga konkreetset äh, juba välja pakutud ja ÜPP e reform pakubki välja konkreetsed võimalused tootjaorganisatsioonidele ja tootjaorganisatsioonide ühendustele tugevdamaks põllumajandussektori positsiooni ja see on siis täiendus puuvilja ja köögivilja tegevuskavast teistele sektoritele ja see võib olla kuni kolm protsenti ÜPP eelarvest. ja minu meelest on see igati hea uudis tootjaorganisatsioonide jaoks, sest et neil on siis võimalus mitte ainult paremini korraldada põllumajandustootjate tööd vaid neil on võimalik välja käia ka konkreetsed meetmed, tugene, tuginedes rakenduskavadele. nii et ma arvan, et see ettepanek tervikuna puudutab mitmeid küsimusi, puudutab kriisiga seonduvat, äh, riskijuhtimisega seonduvat aga mis puudutab ühisturu korraldust, siis sellega seoses on eesmärgiks seatud äh, Äh, sihipärane tegevus, äh, ülemäärases puhastamine, lihtsustamine nii et äh, kõike seda kokkuvõttes ilmselt võib öelda, et see on palju sügavama sisuga dokument, kui esi, esmapilgul tunduda võib. ja oleks ääretult teretulnud, kui me saaksime seda dokumenti ka sellises vaimus teiega käsitleda, aitäh! Bardzo dziękuję. Nawiązał pan do omnibusa. aitäh. Te võtsite sõna ka omnibussi osas. ja me täname teid ja voliniku avatuse eest, sest omnibuss oli tõesti väga suur saavutus. see oli oluline reform ja muidugi me ei teadnud, et me peame lahendama neid küsimusi, mis inglaste tõttu vajavad nüüd lahendamist. aitäh, härra juhataja. tänan kõiki, kaasa arvatud variraportööre nende ideede ja ettepanekute ja mõtete eest. nii saab edasi minna ja loomulikult on oluline, et me konsulteerime ka sektoriga tervikuna, et teada saamaks, kas meie ideed vastavad nende ootustele. jah, komisjon ütleb, et kõik on nagu suurepärane, sõltumata sellest, et meil on eelarvekriisid, volatiilsus. see mind tegelikult natuke üllatab. tegelikult on asi ju lõppkokkuvõttes selles et eh, põllumajandusettevõtted ei kaoks äärepoolsemates piirkondades, mägipiirkondades. meie jaoks on oluline nad päästa. ja meil kui seadusandjal on oluline saata selge sõnum, komisjon saadab selge sõnumi, aga meie viitame sellele, et eh, dokumenti on vaja parandada. ja ma leian, et järgnevatel nädalatel saab olema väga oluline päästasektor ja selle tulevik. me, asi on ju selles, et me peame saavutama põllumajandustootmise jätkumise Euroopas. me tahame ju kõike, mis on praegu olemas, täiendada ja parendada meil on väljatöötamisel strateegilise arengukavad, operatiivkavad eh, ja seda liikmesriigiti. aga minule tundub, et riiklikud strateegilised arengukavad toovad endaga kaasa eh, konkurentsimoonutused, eh, ebaausa konkurentsi erinevate piirkondade vahel ja äh, konkurents suureneb tervikuna liikmesriigiti ja nende vahel. aga küsimus on selles, mida meie kui agrikomisjon saame teha, härra esimees, ma usun, et me peaksime korraldama uurimuse selleks, et välja selgitada, milline on saadikute roll Äh, selle dokumendi jõustamisel väga paljud asjad antakse üle liikmesriikide otsustada ja lahendada, aga andke andeks, äh, äh, me peame ju otsuste täitmist kontrollima, aga see peab olema õiguslikult tagatud, et meie kui parlament, meie kui saadikud, meie kui agrikomisjon suudaksime tulevikus selle reformi jõustamise üle kontrolli hoida Andrõ, teil on nüüd küll üks väga suur ülesanne, mida te peate lahendama. aga tegelikult ja tõepoolest, tegemist on väga olulise teemaga. ja ma tahaksin välja tuua ka selle, mis puudutab ühisturukorraldust. põllumajandus on seda tõhusam, mida vähem toetusvahendeid põllumajandusse süstida, kuid me peame nägema ka nende toetuste positiivset mõju ja olukorda põllumajanduses mõjutavad ka välised, Euroopa Liidu välised faktorid. meil on vaja Euroopa Liidu aktiivset rolli selleks, et erandlikes olukordades, kriisiolukordades kus me ei saa ju äh, astuda turu asemele. kuid põllumajandus on kord niisugune äh, tegevus, mis toimub lageda taeva all. ja see on äh, kollektiivne tegevus. nii, seega oleme läbi arutanud need kolm väga olulist raportit, mis käsitlevad nende määruste reformimist tänan komisjoni toetuse eest ja nüüd tuleme palavalt oodatud teema juurde, mille raportööriks on äh, kolleeg De Castro. see puudutab ebaausat konkurentsi toiduainetega varustamisel seda ettepanekut ootasime me pikisilmi. meil on äh, selgelt meeles, kuidas sellega tegeles ka IMCO. Slovaki, äh, Slovakkia eesistumise ajal tegeles selle teemaga. proua Kösting Äh, äh, Austria minister saatis meile kirja, milles ta rõhutas, et see saab olema Austria eesistumise prioriteediks. niisiis on jutt ebaausast kaubandusest ettevõtjate vahelistes suhetes. Äh, sellele viitas ka volinik Haug. on teatud lahendamata küsimusi meie ja IMCO vahel aga ma leian, et raportöör kindlasti äh, valgustab meid selles osas. aitäh. ja me väga ootasime seda direktiivi, meil on väga hea meel, et direktiivi projekt vastu võeti ja seda rõhutas ka äh, proua Kinnes, kes juba aastaid nõuab sellise direktiivi vastuvõttu see seondub otseselt omnibus äh, määrusega. asi on põllumajandustootjate ja nende huvide kaitsmisega kõikide mm, nende jõudude vastu, kes püüavad turul põllumajandustootjaid äh, lollitada. me püüdsime välja tuua, millised on need mängu ruumid, mis on väga õblukesed, kus me peame tegutsema. Austria eesistumise eel juba detsembris alustasime selle küsimuse ettevalmistamist, sellepärast et soovime dokumendi vastuvõtmist veel enne selle parlamendi ametiaja lõppu. me oleme ebaausa Äh, kaubanduspraktika vasta, vastu, äh, millega puutuvad kokku põllumajandustootjad ja tahaksin teile kõikidele meenutada, et komisjon ei ole arvestanud sellise ebaausa konkurentsi mõjudega äh, tarbijatele. ma loodan, et te olete selle teksti läbi lugenud ja tahaksin kõigepealt tänada variraportööre, muuhulgas nende toetuse eest ja nende panustamise eest ja teksti eest, mis kajastab praktiliselt kõikide fraktsioonide variraportööride seisukohti. nii oli võimalik dokument fraktsioonile, palun vabandust, komisjonile laiali jagada. meil on öö, laiendasime seda äh, direktiivi kõikidele äh, põllumajandustoodetele, äh, mitte ainult toiduainetele. arvestasime ka töötajate olemasoluga ühes põllumajandusettevõttes, suurendasime seda komisjoni ettepanekuga võrreldes. me võime öelda, okei okay,, ebaaus konkurents algab siis, kui nende käive on üle viiekümne miljoni euro, me ei saa nende numbritega küll kuidagi nõus olla. me äh, tuginesime siseriiklike ametkondade definitsioonile ja sellele, millised kogemused neil ebaausa konkurentsiga on seni olemas. see võib osutuda väga oluliseks et liikmesriigid saaksid sellest lähtuda ja lähtuda sellest, mida direktiiviga keelustatakse. kui äh, silmas pidades Brexitit, siis me soovime vältida seda, et, et hakkavad toimima ostud ja müügid äh, väljaspool Euroopa Liitu asuvate Äh, hulgitootjate ja äh, äh, kaubanduskettide poolt. ma leian, et komisjoni põhimõtteline lähenemine on positiivse iseloomuga, see on suunatud kaubanduspraktikate vastu, mis on suunatud nii tarbijate, ostjate kui ka müüjate vastu. selleks, et läbipaistvalt sõnastada mida äh, see endast tegelikult kujutab, sõnastasime ka selgelt, mida see ebaaus konkurents neile tähendab ja me ei soovi, et ebaaus äh, konkurentsi tagajärjed äh, jääksid tarbijate kanda. nagu ka omnibusmääruse puhul tahame me pakkuda põllumajandustootjatele võimaluse äh, sõlmida lepingud, äh, õiguskindlad äh, lepingud, mis aitaksid liikmesriikidel toetada põllumajandustootjaid selleks, et oleks tagatud aus konkurents kogu tarneahela ulatuses. siin avanevad muidugi paljud võimalused ka liikmesriikide ametivõimude jaoks see tähendab seda, et siseliiklik ametiasutus tegutseb teatud ajavahemiku raames, et need ajalised raamid oleksid määratletud selleks, et tekiks täielik õiguskindlus. on muidugi liikmesriike, kus asjaomane seadusandlus on vastu võetud, kuid seda pole veel täies ulatuses jõustatud. on mitmesuguseid algatusi, mis annavad liikmesriikidele eh, võimaluse eh, vahendus, eh, vahendajate kaasamiseks erinevate osapoolte vahel selleks, et vaidlusaluseid küsimusi osapoolte vahel lahendada. Need on need mõningatest punktidest, mida me koos arutasime koos variraportööridega. ma tahaksin teid paluda, et te tõepoolest esitaksite oma muudatusettepanekud nende punktide osas, mis on tõepoolest esmase tähtsusega. ja kui eh,, miks ma seda palun, see tähendab, ma palun seda sellepärast, et siis oleks meil võimalik väga kitsas ajalises raamistikus eh, seadusloomelise dokumendi ettevalmistamisega toime tulla selle tekstiga tahame me toidu tarne ahelat menetluslikult tagada ja välistada ebaausa konkurentsi, ebaausa kaubanduse ettevõtjate vahelistes suhetes. me ei saa lubada, et kõik, kogu koormus tekkiva olukorra pärast langeks ainult tarbija õlgadele mitte keegi ei tohiks äh, ebaausa konkurentsi pärast muret tunda. kõik need, kes äh, praktiseerivad ebaausat konkurentsi, need peaksid värisema ja kartma, esimees. ma tahaksin alustada tänusõnadega teie aadressil ja selle eest, mida te just ütlesite. mul on väga hea meel, et te laiendasite Äh, dokumenti, komisjoni äh, direktiivi projekti. see direktiiv käivitati ju kui kompromiss erinevate komisjoni osakondade vahel. sellepärast ei saanud volinik Hõug minna nii kaugele, kui ta oleks kangesti ja meeleldi tahtnud Äh, volinik Hogan pidi tegutsema raamistikus, ta pidi neile raamistikuga arvestama ja kompromissidele minema. me kardame loomulikult ka seda, et me võiksime öö, lasta kuulipildujast va varblase pihta ja see võiks endaga kaasa tuua negatiivsed tagajärjed. kuivõrd antud valdkonnas on vastu võetud terve rida siseriiklikke õigusakte. nii, ma tänan härra Kastrot ja avan arutelu, kõigepealt saab sõna proua Mäkines, kõnelejate nimekiri on väga pikk. palun pidage ajast kinni, mitte liiga kaua rääkida. For Very briefly, because I think suur tänu, ma teen väga lühidalt, mulle tundub, et härra De Castro on väga hästi tutvustanud meile seda, mis seal raportis kirjas on. see on tõesti väga hea näide koostööst äh, heast sõnastusest ja ma arvan, et ähm, see raport saab ilmselt aja jooksul veel suurema tähelepanu osaliseks. ma tean, et jaesektor tunneb väga suurt muret aga olgem ausad, me ei tegele siin mingi nõiajahiga toiduahela ulatuses, meie eesmärk on saavutada ausus, õiglus ja läbipaistvus toiduahelasse ja seda peaks tervitama kõik need, kes soovivad kestlikku toidu tarneahelat. siiski tundub, et siin on pinged õhus suurtootjate vahel su, suurte jaemüüjate vahel ja tegelikult on väga hea, et see arutelu toimub meil praegu ja just praegu see kõik toimubki selle raporti koostamise ajal ja seda kõike me saame ka ära kasutada, me võiksime kõiki neid argumente enda hüvanguks siin raportis ka ära kasutada. minu poolt äh, on õhus küsimus, et kas põllumajandustootjad saavad meie poolt tehtavast tööst kasu? kas see kuidagi hakkab näiteks mõjutama nende tootjahindu? mina arvan, et see peab mõjutama seda äh, seega ma arvan, et ähm, lõppkokkuvõttes see dokument tõesti hakkab neid selles mõttes mõjutama. lõpuks meie äh, siseturukomisjoniga koostöö peaks olema võimalikult äh, konstruktiivne ja et me jõuame selle kõigega ühele poole enne järgmise aasta maivalimisi, nii et ma võtaksin arvesse härra De Castro nõuannet ja pakuksin välja võimalikult vähesel määral muudatusi ja teeksin teiega võimalikult tihedat koostööd, aitäh! Katainen, one minute proua Kadanen, palun. aitäh, äh, härra esimees, tahan äh, kiita raportööri äh, De Castrot tõhusast ja konstruktiivsest tööviisi eest selle olulise direktiiviga. on äärmiselt oluline, et me saaksime triloogi alustada sügisel e Austria eesistumise ajal, sest et Austria on seadnud selle direktiivi prioriteediks ja neil on hea asjalik lähenemisviis kogu sellesse, sellele paketile. oleme eelmisel nädalal kohtunud Äh, sidusrühmade esindajatega mures olen sellepärast, et äh, disk-, diskussioonid on liikunud liiga kaugele esialgsest eesmärgiks, ehk siis äh, tootja olukorra turvamine. ja just tootjad vajavad seda tuge, et see ahel, toiduahel töötaks kohaselt, kui me räägime direktiivi kohaldamisalast, siis see eesmärk peaks olema meie diskussiooni keskmes. ma arvan, et mitte keegi meist ei arva, et suurte rahvusvaheliste ettevõtete, äh, et need vajaksid äh, kaitsmist teiste eest. me peaksime selle asemel mõtlema, et kuidas me võiksime üha paremini kaitsta tootjaid, ebaausad kaubandusviisid, see tõestuskoormus peaks olema selle ahela kõige tugevamal osapoolel. me peaksime tagama ka selle, et liikmesriigid saaksid ennetada ebaõiglasi kaubandustavasid kõikidel tasanditel võimsamalt ja tugevamalt kui selles direktiivis. Pani poseł McIntyre Thank you very much uh,, chair. aitäh, esimees. suur tänu ka härra De Castrole selle raporti projekti eest. siia on väga palju panustatud ja minu meelest on tegemist väga tähtsa tööga. liialt kaua on ebaausad kaubandustavad kestnud kogu tarneahela ulatuses ja tegelikult on see suuresti kahjustanud meie põllumajandustootjaid. ma arvan, et tegelikult just tootjad on tarneahela ulatuses kõige keerulisemas olukorras, seega on väga tähtis, et me võtaksime ette midagi sellist, millest tootjad otseselt kasu saavad. minu kogemus tugineb Ühendkuningriigi kogemusele ja sellele, mida seal on ära tehtud ma rääkisin nende tootjatega, kes leiavad, et nemad on Ühendkuningriigi vastavast süsteemist väga palju kasu saanud ja et varasemad ebaausad kaubandustavad on äh, praegu kõrvale jäänud. ja kui me vaatame kõige viimast raportit, siis äh, sealt tuleb välja, et mingeid uusi suuri probleeme ei olegi esile kerkinud ja need probleemid, millega juba on tegeletud, need on jäänud selja taha ja praegu uuritakse mõningaid aspekte, näiteks mis puudutab äh, tuleviku prognoosimist, äh, maksetega viivitamist, nii et need on veel teemad, mis on õhus Teie ütlete mulle, et mul on ainult üks minut kõneaega, aga sellest on keeruline kinni pidada, tegemist on väga tähtsa teemaga, nii et ma ikkagi praegu jätkan, kuigi üks minut on ammu läbi meil ei avane väga palju võimalusi nende teemade arutamiseks ja variraportöörina ma tõesti tahan ühte koma teist siinjuures öelda. näiteks me peame leppima sellega, et kõigile ei sobi sama lahendus ja kui, kui meil on mingisugune vastav vaheaste või asutus olemas, siis osad teistes riikides ei ole, nii et me ei tohiks olla väga ranged, väga ettekirjutavad selles osas, mis on lubatud ja mis mitte. nii et tervitan paljusid härra De Castro muudatusi raportis ma soovin tagada, et mitte ainult tarnijad, vaid ka teised organisatsioonid võivad teavitada ebaausatest kaubandustavadest, näiteks kaubandusassotsiatsioonid, kaudsed tarnijad, mingid teised asutused, üksused, neil kõigil võiks olla õigus ja võimalus kaebusi esitada samal ajal tuleb arvesse võtta seda, et meil peaks olema ka mingisugune mõistlikkusaste paigas, et kas meil on piisavalt põhjust äh, eeldada mingit rikkumist. ja mul on väga hea meel, et ebaausa kaubandustavade definitsioon on siia sisse toodud. aga mina tahaksin näha ka midagi sellist, äh, mis käsitleb äh, näiteks ühepoolse kaubanduspartneri poolt mingisuguste tingimuste pealekäimist ja sellist surve avaldamist, ka seda võiks käsitleda et äh, me peame vaatama, mis lepingutes on kirjas ja et ühte või teist poolt ei tohi survestada, aitäh. E, proszę Państwa, e, myśmy wiele na ten temat razy mówili. Poza tym. E, aitäh, härra juhataja. me oleme asja üle juba põhjalikult arutanud nii raportööri kui variraportööridega. millised oleksid konkreetsed lahenduse võimalused? aitäh, härra juhataja. tänan raportööri. ta on meid, kolleege ja ka paljusid teisi eh, viinud nii kaugele, et me pöörame sellele teemale suurt tähelepanu. ta viitas ebaausale konkurentsile eh, toidutarneahela kogu ulatuses tegelikult äh, meil oleks vaja äh, sõnastada, mis asi on ebaaus kaubandus ettevõtjate vahelistes suhetes. Äh, me peaksime selle sõnastamise abil või toel olema senisest tõhusamad. ma leian, et selle mõiste kau-, võrra on vaja direktiivi projekti laiendada sama puudutab ka teenuste osutamist, see puudutab ka Eh, põllumajandustoodete ostu eh, hulgimüüjatelt. ei tohi ka unustada seda, et väga sageli on hirm see, mis öö, eh, tekitab öö, usaldust ametkondade vastu ja see laieneb ka teistele ametkondadele. oluline on ka, et selline äh, direktiiv viiakse ühtselt ellu kogu Euroopa Liidu territooriumil. tegelikult peaks dokument sisaldama ka sanktsioone, juhul kui äh, sellest direktiivist kinni ei peeta. esimees proua Possil, palun. aitäh, härra juhataja. mul on väga hea meel, et komisjon tegeleb selle küsimusega ja teeb seadusandliku ettepaneku. ma tervitan neid seisukohti, mida esitas raportöör, ma leian, et kui me toiduainete Eh, loetelu laiendamise võrra seda dokumenti parandamise oleme me väga heal teel. me peaksime tooma sisse mõiste, mis asi on ebaaus konkurents, aga me peame ka eh, täpselt eh, loetlema, milliste toiduainetega on tegemist ja mida tegelikult selle dokumendi mõistes tähendab ühtne turukorraldus me peaksime eh, nimekirja eh, lubamatust eh, ebaausast kaubandusest täiendama ja seda nimekirja peaks saama ka täiendada, see nimekiri ei tohiks olla lõplik. samuti tuleks sõnastada, millise riigi õigus kehtib vaidlusaluste küsimuste korral. suur aitäh ja nüüd härra Caputo aitäh! ka mina tahaksin Paulot tänada tehtud töö eest. ta kirjeldas väga hästi, milliseid samme on varem astutud, muuhulgas ebaausa konkurentsi sõnastamise teemal. ta rõhutas ka äh, mõiste äh, majandusliku sõltuvuse Äh, tähtsusest. tegemist on aga uute äh, faktoritega, mis on ilmnenud selleks, et seda definitsiooni täiendada, eriti kui silmas pidades äh, toidu tarneahela suurtarnijaid ja hulgikaubandusettevõtteid. menetlused, mida Paulo nimetas, on väga olulised, kuid ka mina esitan teatud muudatusettepanekud, kuid need, neid saab olema üsna vähe ja need saavad olema keskendunud eh, eh, kõige olulisematele, eh, eriti olulistele küsimustele. ma leian, et neid muudatusettepanekuid on vaja kaasata sellesse dokumenti, sest kõige suuremad toiduainega varust, toiduainetega varustavad ettevõtted peavad arvestama hindade moodustamisel olemasolevate, olemasoleva hinnatasemega, see peab olema läbipaistev ja on tarvis koordineerida selle seadusandliku akti jõustamist kogu Euroopa Liidu territooriumil jah, teeksin ettepaneku, et vältida tänusõnu ja kordusi. ja nüüd kolleeg Andrieu. Euh, aitäh, esimees kõik teavad, kui tähtsa teemaga me praegu tegeleme ja ma tahaksingi tänada Paulot selle suure töö eest, mis ta on panustanud kui me soovime aidata põllumajandustootjaid, siis me peame minema palju kaugemale veel, kui see komisjoni ettepanek. ja Paolo, mis puudutab neid ettepanekuid, mis sa tegid seoses selle ettepanekuga, siis tõesti, need on väga kohased, eriti see, mis puudutab kohaldamisala, samuti see, mis puudutab ebaausate kaubandustavade definitsiooni mõistete all. me peame üritama paremini kontrollida teatavaid, teatavaid äh, ka asutusi Euroopas ja samamoodi, nagu ma ütlesin, tuleme tagasi selle kohaldamisala juurde. me ei peaks seda kohaldamisala piirama ainult suurte äh, osalistega, suurte ettevõtjatega või ostjatega. me peame hõlmama kõiki, lisaks peaksime vaatama, mida, mis puudutab seda erandit seoses ähm, makseviivitustega kiiresti riknevate toodete puhul näiteks. ja lisaks äh, ka see, mis puudutab äh, veini tootmist, äh, lisaainete lisamist. siin on väga üksikasjalikult asjad kirjas ja selge see, et erinevad makseviivitused peavad leidma lahenduse ma tahan tänada raportööri selle töö eest, nii et äh, veel kord. suur aitäh. ka mina tahaksin tänada meie suurt sõpra De Castrot äh, selle raporti, tema panustamise, äh, tema põllumajandustootjatega, põllumajandustootjate huvidega arvestamise eest ma leian, et see kõik peab kaasama, nagu ta ettegi pani, et äh, see dokument peab arvestama mitte ainult põllumajandustoodanguga tervik, üldiselt, vaid ka kiiresti riknevate põllumajandustoiduainetega. kolmkümmend protsenti Portugali piimast toodetakse Asooril, Asooridel äh, ja siis saadetakse see Euroopa mandridele, mandrile eh, ja siis turustavad seda edasi suured toiduainete ketid. ja tegelikult on vaja tõesti eh, leida võimalusi, kuidas tugevdada põllumajandustootjate positsioone. Eh, sageli esineb ka sõltuvust seoses geograafiliste asjaoludega ja seetõttu on väga oluline minu arust, et see sõltuvus äh, saaks samuti defineeritud. ce plângere atunci când ai de-a face cu o, o practică concurențială neloială, pentru că avem... Mina tahaksin teada, kuidas kaebuste esitamise mehhanism toimib äh, ebaausa konkurentsi tingimustes äh, kui midagi lihtsalt lükatakse tagasi üleöö, siis inimesed on mulle rääkinud, et kui nad kaebavad, siis tarneahel lükkab järgmisel päeval nende kauba tagasi. nii et nad langevad nende ebaausate kauplemistavade ohvriks. olen nõus härra Caputoga, et me peaksime keskenduma sellele suurele erinevusele hindade vahel talu väravas ja poes jaehinnad, mis on kõrged. peaksime üritama leida tasakaalu öö, öö, tootmis- ja jaehindade vahel, aitäh. Now.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 viisata sellele, kui oluline on see, millele Paulo viitas, nimelt äh, volituste laiendamistest, kui see räägib suurettevõtete vastuvõtet, suurettevõtteid, see on eriti oluline äh, juurvilja ja puuviljasektoris, kus ebaaus äh, konkurents lausa lokkab. meil on vaja öö, äh, tegutseda nii, et äh, suuri ettevõtteid, suurtootjaid me ei eelistaks ja jätaks kõrvale VKE-d. me peame arvestama sellega, et äh, riknevad, kiiresti riknevad toiduained on need toiduained, mille tootmine on oluline mitte ainult suurtootjatele, vaid ka väiketootjatele. nii, teen lühidalt. ma tahaksin tänada kolleeg De Castrot, ma olen nõus eelkõnelejaga, et eh, tarneahela kõigi osapoolte jaoks peavad olema garantiid liikmesriigid võtavad vastu asjaomased soovitused ja tegelikult peab ebaaus konkurentsikäitumine ja selle eest olevad karistused olema hirmutavad ja kainestavad. siin, kui räägime ebaausast konkurentsist, siis tuleb tõesti konkreetseid eh, lahendusi ja meetmeid rakendada selleks, et seda direktiivi tegelikkuses jõustada. toiduainete tarnealahela osas oli asjaomane Euroopa Kohtu otsus, mis samuti viitas sellele vajadusele. ei, ebaaus konkurents on lubamatu mitte ainult ettevõtjate vahel, vaid tegelikult tuleb arvestada ka tarbijatega. väga huvipakkuv on jälgida, kuidas see kõik reaalsuses toimub. kolleeg Aguilera, palun. minuto como la señora McIntyre o, o de los real-. kas mulle antakse McIntyre minut, minut, äh, härra esimees, või tõeline? lihtsalt üks küsimus kõige olulisem asi on see, et me selle direktiivi saaksime läbi võetud selle parlamendi ametiajal. ma leian, et on äärmiselt oluline, et me saame sellele heakskiidu eh, isegi kui see toimub kõige viimasel minutil. see on kõige olulisem asi. ma arvan, et see Paolo raport eh, märkimisväärselt eh, parandab komisjoni ettepanekut. me jõuame lähemale oma pädevuste seaduslikule piirile, aga ma esitan sellise muudatusettepaneku siiski. leian siiski, et hoolimata probleemidest peame me rääkima eh, kaotsi läinud eh, müügivõimalustest, see on oluline teema, millest me ei tohiks loobuda ja osaliselt käsitles seda ka kohtuotsus. siin on eh, mainitud ka majanduslikku sõltuvust, selle kohta me peame veel infot saama ja direktiiv võimaldab äh, riiklikel ametivõimudel teha rohkemat, aga me peaksime siin olema ka ettevaatlikud, sest et hetkel nad äh, saavad teha vähem. niisiis tahan esitada muudatusettepaneku selleks, et äh, direktiiv ei võtaks ära ühtegi pädevust, mis on praegu olemas riiklikele reguleerijatele. härra Roppe, palun Ačiū gerbiamas pirmininkė. aitäh, härra esimees. tahaksin liituda nendega, kes on õnnitlenud raportööri. leian, et dokument on tõesti äärmiselt oluline ja me oleme sellest teemast rääkinud juba aastaid ja lõpuks ometi liigume me edasi. minu riigis Leedus on põllumeestel väga vähe läbirääkimispädevusi, seetõttu kauplejad ja tootjad äh, kuritarvitavad neid, tihtipeale müüvad nad oma tooteid väga madala hinnaga ja leian, et see direktiiv on üks nendest dokumentidest, mis aitab põllumajandustootjatel äh, neid kadusid vähendada leian, et äärmiselt oluline on need reeglid üle võtta rahvusvahelistesse kokkulepetesse, sest äh, vabakaubanduskokkulepped äh, on praegu kasulikult ainult kauplejatele, hiljem nad saavad siis äh, tulu, kasumit ja nad keelduvad seda kasumit jagamast töötajate ja nende inimestega, kes töötavad teistes valdkondades, seetõttu leian ma, et seda küsimust peab laiendama kõigile võimalikele valdkondadele ja ma tahan, et võimalikult paljud sellest dokumendist kasu saaksid. Um, härra Flanagan, kui keegi hakkab kaugushüpet harrastama, siis nad üritavad nii lähedale jõuda joonele kui võimalik ja siis hüpata nii kaugele kui võimalik, aga loomulikult, kui sellest äratõukejoonest üle astutakse, siis hüpe tühistatakse ja ma tahan teid õnnitleda, sest et te olete jõudnud täpselt sellele äratõukejoonele, peaaegu kukkunud üle selle joone, aga õnneks ei teinud seda. ja ma arvan, et on hea uudis, et, et Äh, töötlejad ja jaemüüjad on veidi mures, sest et ma arvan, et on viimane aeg, et teatud organisatsioonid oleksid veidi murelikud. Äh, vaataksid ka kriitilise pilguga seda, mida nad ise teevad. meil on vaja läbipaistvust siin selle koha pealt, mida saavad äh, põllumajandustootjad ja ma loodan, et sellega nagu seda veidi saavutatakse, sest et ma arvan, et üldine avalikkus kui nad lähevad supermarketisse tulevikus ja ma tean, et selleni on veel kõvasti aega, aga loodetavasti siia jõuame, et oleks sealt võimalik teada saada, millisest tootest saab põllumajandustootja rohkem. ma olen veendunud, et inimesed valiksid sellise toote, millest tootja saab rohkem, teades, et see raha tilgub äh, äh, edasi, osa läheb näiteks maalrile, kes läheb selle põllumaja, farmeri talu äh, värvima või juuksurile, kes farmeri tütre juukseid lõikab. nii et jah, Eh, hea töö ja loodetavasti eh, saavad nüüd eh, talunikud siit ka veidi väärikust, sest et nad on selle ära teeninud. Taki kommentaar, proua Paisma. Polsce bardzo zmalało bezrobocie. ühe kommentaari osas tahaksin öelda. Poolas on olukord vä-, paranenud, suured toiduainete tarneahelad reageerisid sellele loomulikult kiiresti ja tõstsid hindu. tegelikult on vaja, kuidas eh, vaadata, kuidas põllumajandustootjad oleksid suutelised organiseeruma, sest eh, me ei suuda võita sõda eh, suurte kaubanduskettidega. härra härra Nikolson, palun. aitäh, härra esimees, teen lühidalt, palju õnne Paolo, kes on teinud äh, minu arvates suurepärast tööd, mida on juba ka öelnud. ta on viinud asja viimase piirini ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et äh, äh ma olen olnud sellest äh, häiritud juba päris tükk aega see on üsna ärritav, aga ma arvan, et meil on nüüd olemas võimalus, aga me peame töötama kiiresti, siin ma olen temaga nõus, seda me saame teha. ja ECR fraktsioon reageerib niimoodi, et ütleb Paulole, et me loodetavasti ei esita teile eriti palju muudatusettepanekuid. ma arvan, et meil on siin võimalik äh, tõesti midagi saavutada väljakutse on midagi meie ametiajal äh, paika saada ja siis teised saavad edasi arendada. aga kui me üritame liiga paljud saavutada, siis äh, me ei tee, suuda ära teha midagi ja siis äh, peab tulema keegi teine tagasi teisel ametiajal ja selle kõik ära tegema. meil on võimalus nüüd midagi siin ette võtta ja ma arvan, et me peaksime seda võimalust kasutama ja edasi liikuma, sest et see on kõige parem võimalus, mis meil üldse saab tulema, et midagi paika saada, mida tulevikus saaks edasi arendada. Świetne zakończenie wypowiedzi posłów see oli suurepärane lõppsõna. asi on selles, et äh, paika panna edasise tegevuse suunad ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale kümneks minutiks. oi, mul on tõesti väga kahju, härrased see on nüüd minu päev, tõesti, me räägime siin ebaausatest kaubandustavadest ja ma olen nõus sellega, et Paolo de Castrol on suuri kogemusi, sest et tema on endine põllumajandusminister, on ja on välja andnud väga mõistliku dokumendi. mulle tekitab muret see, et kas see tegelikult äh, läheb, kuidagi parandab seda, mida meie juba Ühendkuningriigis teeme. Anthony McIntyre ütles, et äh, jaemüüjatel on võimalus äh, äh saada siit äh, tootjad läheb, pöörduvad tema poole, tema läheb siis jaemüüja poole, et mul on kakskümmend, kolmkümmend näidet, mis on anonüümsed ja siis ta võib äh, jaemüüjale vastu näppe anda, probleem on võimalik niimoodi lahendada äh,. mulle tekitab muret see, et see võib tema välja lõigata, aga samas peab keegi olema siin ka väga julge ja peab äh, suure jaemüüja Euroopa kohtusse kaebama, siis võtab aastaid, kui neile saabub lahendus ja teine probleem on see, et see indiviid satub musta nimekirja või arvestatakse välja äh, selle jaemüüjate tarnejate hulgast. vabandust küll, et ma nüüd niimoodi külma vett teile peale valan, aga siin on juba ka öeldud, et supermarketid võib-olla reageerivad lihtsalt sellega, et tõstavad tarb-, hindu tarbijatele või vähendavad neid tootjatele, aitäh. Tak, należy czynić to, co czynimy, co przygotował pan poseł, ale jesteśmy, myślę. ma leian, et meie arutelu on olnud väga viljakas e, ja samuti oli väga hea ka härra De Castro raport, võib-olla oleme endast liiga heal arvamusel. suur aitäh e, liit on äh, härra De Castro kiitmisega, ta töötas väga kiiresti, väga keerulise kaustaga. see on täpselt see, mida parlament teha tahab, mida meie teha tahame, me tahame saavutada kokkuleppe nii palju kui võimalik enne selle parlamendi ametiaja lõppu. ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline. nüüd tulles tagasi komisjonipoolse ettepaneku juurde, siis see põhineb väga põhjalikul mõju hindamisel ja kuna ma olin selle tegevusega väga tihedalt seotud, siis me vaatasime väga palju erinevaid aspekte, väga palju paberit kulutati selle peale ja see mõjuhinnang on tegelikult olnud selle ettepaneku aluseks. nii et ma arvan, et me peaksime teatud viisil nagu tagama, et äh, kui me sellest ettepanekust kõrvale kaldume märkimisväärselt, siis seda mõju äh, hinnataks ka kuidagi mõistlikult, et me teaksime või vähemalt saaksime selgust selle kohta, et mis toimub. ettepanek, mille komisjon on teinud, äh, on direktiiviks ja seda väga ilmselgel põhjusel. Äh, kahekümnes liikmesriigis on juba päris palju seadusandlust selle kohta. Äh, see seadusandlus puudutab eraõigust, et Äh, oleks äh, võimalik kasutada eraautonoomiat ettevõtjate vahel ja seetõttu me peame äärmiselt ettevaatlikult tegutsema, et me mõttetult ei sekkuks olemasolevatesse sätetesse ja olemasolevatesse lepingulistesse suhetesse, mis äh, niimoodi loodud on. ja see on ka põhjus, miks komisjon pakkus välja miinimumharmoneerimise klausliga, mis võimaldab liikmesriikidel minna kaugemale sellest, mis toimub Euroopa Liidu tasandil, ehk siis põhimõtteliselt äh, lähimuspõhimõtte äh, rakendamine ja selle tegevuse käigus on äärmiselt oluline minu arvates selline lähenemine säilitada, sest äh, vastasel juhul on siin igasuguseid ettenägematuid, ennustamatuid probleeme, kus riiklik seadusandlus, Euroopa seadusandlus ei sobitu omavahel kokku ja me võime tekitada rohkem probleeme, kui me tekitame lahendusi aga eh, siin ma arvan, et on eh, rida teemasid selles raportis, eh, mille raportöör on esitanud, mida me hetkel juba uurime, üritame tuvastada täpselt, mis selle taga on ja seetõttu on ilmselt minu jaoks liiga vara midagi suuremat kommenteerida. aga ma pean teile siiski ütlema, et teatud küsimustega meil on mure, sest et me kardame, et asjadega minnakse veidi kaugemale, kui meie arvates on õigustatud mõjuhinnangu alusel, mille me oleme läbi viinud. esimene punkt, kus meil on vaja lisaselgust saada, on uus säte, mis puudutab kolmekümne ja kuuekümne päevaseid reegleid äh, halvaks minevate kaupa, kaupade puhul, sest et kuuekümne päeva reegli sissetoomine muudab kolmekümne päeva reegli üleliigseks, vähemalt niimoodi loen mina seda asjakohast muudatusettepanekut. kas see on see, mida me tegelikult tahame? sest et sest mulle tundub, et see muudatusettepanek vähendab kaitset võrreldes sellega, mida komisjon on välja pakkunud. on ka erandeid, mis puudutavad kooperatiive äh,, eratootjaid, nende assotsiatsioone, teatud kvaliteedikavasid äh,, geograafilise tähise kavasid äh.. ma ei ole päris kindel, kas oleks hea asi vähendada äh, tootjakaitset siin kontekstis, vähemalt äh, see on minu esialgne järeldus selle muudatusettepaneku küsimuses. ja siis on siin midagi ostjate kohta kolmandates riikides, mis sunniks liikmesriike seadusandlust äh, kohaldama ekstraterritoriaalselt ja see on äh, selline asi, mida peaks veel uurima. küsimus on muidugi alati selles, kuidas äh, liikmesriigid otsuseid jõustaksid, selliseid otsuseid, äh, mis äh, tehakse ostjate vastu, kes asuvad kolmandas riigis. see on väga tundlik küsimus ja ma arvan, et me peame selle selgeks tegema, enne kui me selles suunas liikuma hakkame. ja siis on üks terve uus säte, mis tundub, et on võetud üle ühtse turukorralduse määrusest siia direktiivi ja see puudutab tootjate või talunike õigust nõuda kirjalikke lepinguid. kahe, olles ausalt öeldes, me ei näe selle järele vajadust, sest reegel on juba määruses olemas, miks me peaksime selle panema nüüd direktiivi, mille liikmesriigid peaksid rakendama, me läheksime juba otse kohalduva reegli vastu, mis vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele on liikmesriikidele kohustuslik seetõttu tekib meil küsimus, et kas see tegelikult on vajalik. mis puudutab jõustamisasutusi ja konfidentsiaalsuse küsimust, siis siin tahaksin ma härra Ägniut rahustada, tema tõstatas selle küsimuse äh, võimalus esitada konfidentsiaalseid kaebusi, see on väga äh, kindlalt sees selles direktiivi ettepanekus ja jõustamisasutustel oleks siis võimalus äh, konfidentsiaalselt äh, neid ka käsitleda ja tegutseda sarnaselt sellele, mida härra Agnew just ette pani, nii et äh, äh ma arvan, et muudatuste hulgas on terve rida asju, mis minu arvates äh, nõuavad edasist analüüsi. me peaksime tõsisemalt uurima seda, kuidas nad töötaksid praktikas. nüüd on siin see kohaldamisala laiendamise küsimus, mille osad on välja pakkunud, mõned kõnelejad on vajanud, nõudnud isegi kohaldamisala edasist laiendamist. loomulikult me peame seda küsimust uurima, kui see on raportis, mille esitab parlament. teisest küljest äh, tahaksin tõstatada ühe küsimuse, mis on meid äh, juhtinud äh, selle ettepaneku tegemisel ja see on õigusliku aluse küsimus. see on, õiguslik alus on artikkel nelikümmend kolm lõige kaks, mis on siis põllumajandusõiguslik alus. ja seda võib kasutada, kui on olemas piisavalt tugev side põllumajandustegevuse vahel ühest küljest, ehk siis äh, sellel, mida teeb talunik ja nende tegijate vahel, kelle me põhimõtteliselt kaasame nendesse reeglitesse, mida me hetkel arutame mida rohkem me laiendama seda kohaldamisala, seda nõrgemaks muutub see seos ja tekib risk, et teatud ajahetkel artikkel nelikümmend kolm lõige kaks ei ole enam piisav õiguslik alus. ma olen teiega väga otsekohene, ma olen kindel, et see on selline direktiiv, kui see vastu võetakse ja see jõustub, Äh, et seda hakatakse õiguslikult üle vaatama ja te teate, et on olemas piisavalt palju inimesi, kes hakkavad ütlema, et me peame kontrollima, kas see on õiguslikult kindel ja seetõttu me peame täiesti kindlalt tegutsema niimoodi, et meil oleks äh, korralik õiguslik alus ja me ei peaks äh, liiga kaugele liikuma kohaldamisala laiendades. <clears throat> proua Herants vist mainis ühte Euroopa Kohtu otsust mida me oleme väga hoolikalt lugenud ja mis ei ole e, seotud e, ettevõtete ettevõttele e, su-, kauplemispraktikatega, vaid ettevõtte tarbijavaheliste kauplemispraktikatega ja väga tihedalt seotud tarbijakaitsega. hetkel meil on keeruline tuvastada, kuidas see kohtuotsus on relevantne selle direktiivi suhtes ja me ei usu, et tegelikult oleks vaja midagi ette võtta direktiivis äh, arvestades seda kohtuotsust ja selle tagajärgi, sest et meie siin äh, käsitleme ettevõtete vahelist suhet ja mitte ettevõtte ja tarbija vahelist suhet. nii et nüüd kokkuvõtteks, nagu ma ütlesin, siis me oleme väga tänulik nende pingutuste eest, mille on teinud raportöör, aga me tahaksime äh, teile ka siiski meenutada, äh, et tuleks hoida need asjad mõistlikus vormis, nii et oleks kindel, et me ei lähe kaugemale alustuseks sellest õiguslikust alusest, mille me oleme võtnud ja see on minu arvates otsustava tähtsusega ja teiseks, et me kuidagi äh, kogemata ja ebavajalikult ei sekkuks liikmesriikide seadusandlusesse, kõike seda peab arutama nõukoguga ja kindlasti saate aru, et äh, see on minu järeldus esimestest diskussioonidest, mis meil on olnud liikmesriikidega nõukogus, et liikmesriigid väga tähelepanelikult äh, jälgivad äh, seda, kuidas äh, selle direktiivi sisu on vastavuses sellega, mis neil juba on paigas või mida nad tahaksid kehtestada või mida nad tahaksid mitte kehtestada, nii et äh, arvestades ajastuse küsimust, tuleb seda kõike silmas pidada, sest mida keerulisemaks asjad muutuvad, seda keerulisem on saavutada ka kokkulepe enne parlamendi mandaadi lõppu. suur aitäh teie kannatlikkuse eest! Proszę Państwa, pan dyrektor Megele mówił o pewnych niepokojach aitäh, härra direktor. Te kõnetasite mitmeid muresid, mis meil on, võin, et need mured on, kinnitada, et need mured on tõepoolest olemas. see seondub eeskätt kaubandusega. ja me püüame teha kõik selleks, et vastuvõetav dokument ei annaks eh, kaubanduskettidele võimalust ebaausa konkurentsi reeglite vastu eksida meil on vaja asja lihtsustada, aga ma lisaksin siia ka dialoogi. ma arvan, et toiduainete tarneahela puhul on dialoogi pidamine vältimatu. selline arutelu on vältimatu ja Euroopa Parlament ja ka liikmesriikide institutsioonid peavad tegema kõik selleks, et niisugune äh, dialoog saaks maha peetud, siis on meil vajalikud argumendid käes. palun, nüüd saab sõna härra raportöör. suur aitäh, härra juhataja. ma tahaksin tänada kolleege nende sõnavõttude ja ideede eest ja ma tahaksin rõhutada, kui olulised on kehtivad tähtajad, millest tuleb kinni pidada me peame täie selgusega, tuginedes loomulikult õiguslikule alusele oma muudatusettepanekuid esitama ja me ei saa katkestada tööd selle dokumendi kallal. me peame selle dokumendi vastu võtma veel enne, kui lõpeb käesoleva parlamendi ametiaeg ma leian, et dokument ju eeldab intensiivset tööd, see tuleb tõlkida kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. see kõik võtab aega. me ei taha rääkida siin kolmekümnest päevast, kuuekümnest päevast, me tahame lihtsalt Eh, selle direktiivi jõustamist läbipaistvamaks ja lihtsamaks teha. Te nimetasite siin ka kliente, aga me ei taha sugugi tarbijaid, kliente negatiivselt mõjustada selle tähtaja kehtestamisega. ma leian, et on aga võimalik eh, kolmepoolsetel läbirääkimistel kokkuleppele jõuda vaid ainult niisugusel kombel suudame me dokumendi vastuvõtmisega lõpule tee, sirgele jõuda. aitäh, me soovime teile kivikotti. tegemist on antud arutelu lõppemisega ja reedel kella kolmeteistkümneni palun esitage oma muudatusettepanekud. lühidalt, esimees kas täna ei olnud juttu sellest, et kõigepealt tuleks pöörduda koordinaatorite poole? mina olen sellega nõus. ma saan aru, et võib-olla sekretäriaat ei ole alati kohaselt informeeritud, aga küsimus on põhimõttes. koordinaatorid saavad oluliselt rohkem kõneaega või tegelikult ma räägin variraportööridest, ma vabandan, variraportööre pean silmas. ma olen nõus aktsepteerima üheminutilist kõneaega, kui ma ei ole just variraportöör ja kasutan seda võimalikult hästi. aga proua Mac-, McIntyre on variraportöör ja tema sai rohkem kõneaega kui teised, kui teised variraportöörid. tegemist on väga keerulise dokumendiga, nad on teinud koostööd raportööriga, raportööril on väga oluline tööga edasi liikuda, nii et minu ettepanek on, et raportööride ja variraportööride õigusi austatakse selles komisjonis sõltumata nende fraktsioonilisest kuuluvusest on ääretult oluline tagada headussuhted raportööri ja variraportööride vahel ja esimees, ma pean teid suurepäraseks esimeheks, teil on väga keeruline töö, te peate kogu aeg näpuga järge ajama, kella jälgima, nii et palun ärge võtke seda puhta kriitikana teie aadressil, see on lihtsalt minupoolne märkus, et me võimalikult hästi üritaksime tagada seda, et raportöör ja variraportöörid saavad selle väikese lisakõneaja. Słuszna uwaga, sam to proponowałem, e, ale e, tegemist on väga õigustatud märkusega. ikka tahetakse eh, rääkida kauem, kui see on võimaline, kuid kui rääkida eh, eh, proua Kadaisest ja Mäkindaest, siis ma tegin siin küll vea esimees, jah, täna hommikul te üritasite anda täiendavat kõneaega inimestele, näiteks raportöörile, variraportööridele. minu meelest teie lahkus kuritarvitati, keegi, kui ma ei eksi, kõneles suisa seitse minutit järjest. kolme minuti jooksul tegelikult on võimalik juba väga palju ära öelda. täna hommikul te üritasite, et igaüks peab ise ajast kinni ja teid veeti alt. aitäh! Thank you saali kõnelejatel ei ole mikrofoni, kaasa arvatud esimehel. nüüd antakse sõna proua Aguilerale. aitäh. mul on väga hea meel, kui ra-, koordinaatoritel ja raportööridel on rohkem sõnaaega, aga selleks on vaja üldiseid kriteeriume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 Eh, mistõttu nüüd tuleks küll minna järgmise päevakorrapunkti juurde. see puudutab arutelu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet. selle parlamendi asepresident peaks tegelikult selles osas sõna võtma. raportööri küll veel pole, kuid proua Garcia on kohal ja palun, te saate kohe sõna ja esimees, siin ma olen. hea kolleeg ei saa täna siin olla, tal on muud tööülesanded ja ta palus minul äh, esimehel, esimees sekkub. Eh, aitäh, esimees. härra Van Karthel palus minul täna siin paari sõnaga seda dokumenti tutvustada. dokument Äh, hõlmab äh, kõige olulisemaid aspekte põllumajanduseelarvega kuuskümmend miljardit kohustustes ja viiskümmend kuus, viiskümmend kuus miljardit maksetes. see on siis aastaks kaks tuhat üheksateist ette nähtud. ette on nähtud ühe koma kuue protsendiline suurenemine kulukohustuste assigneeringute jaoks ja kolmeprotsendiline suurenemine maksete assigneeringute jaoks siin mainitakse ka suurenemist assigneeringute osas tootjaorganisatsioonide jaoks puuvilja- ja köögiviljasektoris. siin on rõhutatud äh, aga seda ja tegelikult kahetsusega tõdetud seda, et tulenevalt Venemaale kehtestatud embargost äh, on mitu sektorit negatiivselt ka mõjutatud. Nende jaoks on turg suletud ja see on negatiivselt mõjutanud väga paljusid äh, põllumajandustootjaid aga see ei ole ainult mitte negatiivne. siin on kirjas, et suureneb rahastamine komisjoni poolt erinevateks edendus- ja reklaamimeetmeteks. siin rõhutatakse lisaks ka seda, et Euroopa Liit saab panustada tervislike toitumisharjumuste edendamisesse ja kutsub üles kehtestama meetmeid tõhustamaks siseriiklikke programme puu- ja juurvilja osas hetkel tõesti me ei ole veel jõudnud äh, kahesaja viiekümne miljoni ülemmäärani äh, kogu Euroopa Liidu jaoks. asepresident ütleb lisaks ka seda, et äh, POSEI programmiga tuleks jätkata samal rahastuse tasemel. me peaksime liikuma kõrge kvaliteediga toiduainete suunas, võtma arvesse Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi ja lõpetuseks arvamuse projektis rõhutab ta seda kahekümne viie protsendi suurenemise olulisust assigneeringute osas võitlemaks loomahaigustega ja taimekahjustajatega. ja kolleegid ilmselt ka muudavad tema teksti ja muudavad seda paremaks, aitäh! Katainen. proua Katainen? ei ole proua Katainen. E, Gruanen Mura jest e, shadow reporterem. Kiitoksia. Haluan al- kõigepealt saab sõna variraportöör. olen Artle nimel soovin tänada raportööri, ma olen raportööriga nõus selles osas, et väga kahetsusväärne on see, et Euroopa Komisjon ei ole järgmise aasta eelarves äh, jätke, jätkanud äh, to-, toetust Vene sanktsioonidest kannatavatele tootjatele. Äh, piimasektori puhul see juba lõppes eelmisel aastal ja nüüd ka puu- ja juurviljasektori puhul, äh, kus on sekt-, sektorites, kus aastakümneid on Venemaaga kaubeldud, need sanktsioonid mõjutavad praegu ja ka tulevikus, seda probleemi ei ole tunnistatud ja sellega ei ole ka tegeletud. näiteks Soome piimaturud ei ole toibunud Äh, märkimisväärse eksportturu kadumisest ja see näitab, äh, seda näitavad ka madalamad tootjahinnad võrreldes muu Euroopaga. Soome äh, meiereid tegelesid, olid nagu puhvrid selle kriisi alguses ja neil õnnestus seega seda pro-, protsessi aeglustada, aga nüüd neil ei ole enam reserve, et hindade langemist hüvitada. ja selle komisjoni tegevus ei ole üldse siin aidanud, vaid äh, piimatootmist on äh, toetanud ainult suurt osa Euroopat äh, tänavu vaevanud põud. meil on vaja lisarahastus Vene sanktsioonidega ja sendiselt kannatavatele tootjatele, aitäh Ma. Madam, madam Karin Gluanek-Mura. proua Gluanek-Mura. aitäh, härra juhataja aitäh, kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada Algarcelli hea töö eest. meil on loomulikult hea meel selle üle, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve projekt on veidi positiivsem kui käesoleva aasta oma. see puudutab nii äh, kulukohustuse kui ka makseassigneeringuid. kuid kärped sekkumiste puhul on tegelikult liiast. mis puudutab embargot, siis Euroopa põllumajandustootjad kannatavad selle alla ja, ja neid on vaja jätkuvalt toetada. antud kontekstis tundub meile, et on väga oluline, et hüvitusmeetmeid jätkatakse. ja siis, eh, kui võtta kolmekümne miljoni ulatuses omavahel seotud makseid, siis äh, me peame arvestama, et äh, loomakasvatus, taimekasvatus ja nende mõju keskkonnale on igal juhul olemas. andke andeks, me ei saa lihtsalt üle minna kestlikule tootmisele, kui selleks puuduvad vastavad rahalised vahendid. põllumajandustootjaid kes peaksid neid toetusi saama, saaksid nende toel muuta oma senise tootmise iseloomu. kolleeg Buda, palun. kolleeg Buda, aitäh, ma tahaksin korraks puudutada punkti kuus. siin on jutt noortest tootjatest me kõik soovime näha nii palju noori kui võimalik liikumas maapiirkondadesse ja tegelemaks põllumajandustootmisega, aga sama oluline on see, et me arutame ka selliste põllumajandusettevõtete kestlikkust. ei piisa sellest, et keegi lihtsalt asub ümber kusagile maapiirkonda ja hakkab seal midagi tootma. me peame tagama selle tegevuse kestlikkuse, et nad jäävadki sinna pikaks ajaks. meie räägime siin alles, alles algusetapist, et kuidas noor tootja sinna läheb, aga me ei räägi selle tegevuse kestlusest ja kestvusest. Pan poseł Agniu härra Agnew. esimees, äh, mulle tekitab muret juba arvamuse esimene lõige, siin on viidatud äh, põllumajanduse maaelu arengu rollile eesmärkide saavutamisel, üheks eesmärgiks on võidelda kliimamuutustega. pidevalt äh, on seesama teema, tootjatele öeldakse, et te saate raha, saate toetust, kui te kuidagi mõjutate või te tegelete selle kliimamuutusega. et ilmselt äh, juba saate aru, et ma olen kogu aeg seda meelt olnud, aga me peame kuidagi tegema lõppu kogu aeg sellesama korrutamisele. jah, see läheb keeruliseks. kogu see poliitiline suundumus teeb asja keerulisemaks aga oluline on ka asjale teaduslikult läheneda ja nüüd seetõttu annan sõna komisjoni esindajale, palun uh,. aitäh, esimees. kui te olete nõus, siis vastan ainult kriitikale ja ei hakka kogu ettepanekut uuesti läbi vaat-, läbi võtma. esimene teema, mis tõusetus päris mitme kolleegi poolt äh, on see Venemaale kehtestatud embargo ja et aast-, ja et seda ei ole arvesse võetud kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarves. mäletate, et meil on tegelikult juba neli aastat need sanktsioonid kehtestatud olnud ja tegelikult päris alguses reageeriti sellele ja meil oli väga oluline ka sekkuda turu, turgude osas, keda see embargo kõige enam mõjutas. aga mis puudutab puu- ja köögiviljasektorit, siis äh, me ei ole enam saanud infot selle kohta, et see kuidagi reaalselt mõjutaks nüüd puu- ja köögiviljasektorit. see sektor on suutnud edukalt leida alternatiivseid võimalusi, alternatiivseid müügivõimalusi, ekspordivõimalusi, nii et selle sektori üldine olukord on hetkel suhteliselt hea meil ei ole põhjust selle sektori osas turul sekkuda, tugi-, tulenevalt äh, Vene embargost. aga me oleme valvsad, igapäevaselt jälgime kõiki põllumajandusturge ja kui nüüd ühel või teisel turul peaks toimuma midagi sellist, mille puhul on põhjendatud sekkumine ja põhjendatud mingisuguse kriisimeetme rakendamine, siis komisjon on nõus seda tegema, kui seda on tarvis, võime vastavalt ka eelarvet muuta, kui selleks on vajadus ja veel ka võimalus. nii et me oleme valmis ja nõus sekkuma, kui see peaks tarvilik olema, aga see peab olema põhjendatud, sekkumisel peab olema mingisugune argument me ei saa lihtsalt jätkata mingi meetmega, mille osas neli aastat tagasi võeti vastu otsus ja kus äh, selle meetme kasutamine ei ole enam põhjendatud. nii et see on siis see olukord puuvilja ja köögiviljasektoris. mind mõnevõrra üllatas see, et kolleegid tõstatasid piimasektori teema, minu meelest piimasektori osas on olukord suhteliselt äh, suhteliselt äh, aktsepteeritav ja minu meelest tootjahinnad Soomes on hetkel Euroopa Liidus kõige kõrgemad nii et minu meelest ei ole siin tegemist olukorraga, kus on põhjendatud mingite konkreetsete meetmete väljapakkumine. Te rääkisite ka lõssipulbrialasest sekkumisest. see kõik toimus tegelikult juba aastaid tagasi, kui tõesti meil oli piimakriis. komisjon sekkus. me ostsime väga märkimisväärset, väärse koguse äh, Äh, piimapulbrit kokku ja te teate, et nüüd on otsustatud mingi hulk sellest turule lasta ja seda on võetud ka arvesse kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarves. aga tegemist kindlasti ei ole sellise olukorraga, kus me peaksime selle meetmega jätkama, mis see meetme all, ma pean silmas siis kokkuostumeedet mis puudutab otsetoetuste suurendamist, te mainisite just seotud toetuste puhul, siis mingit vähenemist tegelikult ette ei olegi nähtud. olukord on selline, et kolm liikmesriiki otsustasid teha ülekandeid esimesse samba alt ehk otsetoetuste alt maaelu arengu alla. Nende hulgas on Prantsusmaa, Holland, Leedu Need on kolm riiki, kes otsustasid otsetoetused üle kanda maaelu arengu alla ja see on selle vähenemise põhjus. reaalselt eelarve ei ole vähenenud, lihtsalt need kolm riiki on võtnud vastu sellesisulise poliitilise otsuse. Nende otsus on toetada pigem maaelu arenguprojekte. ja lõpetuseks, mis puudutab noori põllumajandustootjaid ka siin ei ole tegelikult meie arvutused päädinud äh, vahendite vähenemisega, vaid meie eelarvekalkulatsioonid tuginevad e riikide poolt esitatavatele arvudele. Te teate, et see on vabatahtlik skeem ja kui põllumajandustootjad seda ära ei kasuta, siis ei olegi eelarvelisi vahendeid tarvis. me ei hakka eelarvelisi vahendeid pakkuma meetme jaoks, mida ei kasutata praktikas see, see vähenemine nii-öelda lihtsalt kajastab seda, mis liikmesriikidel toimub, kui ära ei kasutata, eelarvevahendeid ette ei nähta. Bardzo dziękuję. W tej chwili e, pani poseł w imieniu pana... Aitäh. raportööri nimel saab tema asendaja sõna, kui te soovite. kas te võiksite öelda, mis ajaks te ootate muudatusettepanekuid? trzynastego do piątku. reedel kuni kella kolmeteistkümneni saab esitada muudatusettepanekuid. Need kõik edastatakse raportöörile. ja nüüd ma tahaksin peatuda lühidalt sellel, mida ütles TG peadirektor. ma ei tahaks vallandada siin mingit arutelu, kuid viidata siiski sellele, et te küll riivamisi puudutasite seda teemat, aga jutt on ikkagi piimatorust ja olu-, erinevast olukorrast erinevatel liikmesriikidel. nii, ja nüüd koordinaatorite ettepanekute heakskiitmine on kuueteistkümnes päevakorrapunkt ja siis ei jäägi mul muud enam öelda, eh, kui tänada teid tänase komisjonis tehtud töö eest vahetult enne suvevaheaega. see on alati väga intensiivne tööperiood. ma soovin teile kena suvepuhkust ja palun ärge unustage oma muudatusettepanekuid võimalikult kiiresti raportööridele juba enne suvepuhkust edastada tegutsege kiiresti, tänan kõiki, muuhulgas tõlke, kena suvepuhkust, see oli täna viimane istung. proua Garciale soovin iseäranis eh, palju edu, see saab olema teil küll väga töötihe suvepuhkus mul on väga hea meel, et me suutsime kolmkümmend seitse minutit kokku hoida, tänan. sa ei ole ainus, kes.